Okay, colleagues, uh, please take... kolleegid, palun istuge oma kohtadele, alustame päevakorra kinnitamisest, kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud muudetud kujul. tere hommikust kõigile ka! niisiis, kolleegid, teine päevakorrapunkt, esimehe teadaanded, kõigepealt e, meie koosoleku keeleprofiil. E, taani, Läti, Kreeka ja Horvaatia keel täna kahjuks kasutusel ei ole Äh, nüüd koordinaatorite otsused täna hommikul, kõigepealt raportööride nimetamine. koordinaatorid otsustasid esitada suulise küsimuse resolutsiooni kohta, mis puudutab olukorda Vahemerel ja hetke pärast räägin sellest pikemalt. teiseks äh, samuti otsustasid koordinaatorid esitada suulise küsimuse resolutsiooni kohta Euroopa sisejulgeolekustrateegia uuendamine. nii, kolmas punkt, äh, proua Laura Ferrara EFTD fraktsioonist on nimetatud raportööriks äh, põhiõiguste iga-aastase raporti teemal periood kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist ja Monika Vlašikova-Benova on nimetatud raportööriks äh, arvamuse osas Euroopa pettusevastase ameti eh, raporti teemal ja härra Joosep Weidenholzer sotsiaaldemokraadide fraktsioonist koostab eh, raporti IMCO-le, mis puudutab siis eh, satelliidiandmete levitamist kommertsotstarbeks. proua Monika Makovei Rahvaparteist on raportööriks arvamusele, mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse teemal ja lõpetuseks mm, koordinaatorid määrasid mind vastutamaks siis eh, soolise võrdõiguslikkuse laiendamise põhimõtte eest vastutajaks libekomisjonis. kui vastuväiteid ei ole, siis eh, loeme need koordinaatorite soovitused vastuvõetuks, vastuväiteid ei ole, hästi tore, siis on need kõik vastu võetud nüüd kolmas päevakorrapunkt meil on äh, käimas kaks äh, äh, triloogi, kõigepealt puudutab see esimene neist võitlust pettusega läbi kriminaalõiguse meetmete, kolleegid mäletavad, et see kolmas triloog toimus siis eile ning Juan on kohal. äkki sa annaksid meile lühikese ülevaate, jah, aitäh, Claude, aitäh teile lühidalt äh, ei ole vaja äh, siin pikalt venitada, kuna asjad veel käivad. meil on olnud juba terve rida triloog. proua Kressle ja mina siis ühiselt oleme neid äh, äh, eelarve kontrolli komisjoni ja libe komisjoni nimel juhtinud ning me endiselt loodame, et asjad lähevad korda Itaalia eesistumise ajal see tähendab, et meil õnnestub saavutada tõesti äh, sisuline kokkulepe selle direktiivi sätete osas. ja loodetavasti siis veel Itaalia eesistumise ajal me teeme väga tugevat tööd selleks, et leida kompromiss ja need ettepanekud, mis äh, üritame siis leida selliseid ettepanekuid, mis on parlamendile ühel või teisel viisil vastuvõetavad, ma arvan, et me oleme edu saavutanud, me liigume õiges suunas, aga kolmas triloog toimus siis eile õhtul, see kestis peaaegu kolm tundi ning me tõesti tegime olulisi äh, e-, edusamme rikkumiste definitsiooni osas, aruandluskohustuste osas uskuge või mitte, see on liikmesriikide jaoks väga oluline teema, liikmesriigid ei taha anda Euroopa Liidu institutsioonidele konkreetseid andmeid ja statistilisi andmeid selles osas, mis rakendamist puudutab. jutt käib siis nendest äh, kuritegudest, mis on seotud pettusega, passiivse või aktiivse korruptsiooniga, niisiis äh, tegemist on siis kõigi asjadega, mis äh, käivad selle direktiivi rakenduse alla ja, ja väga mõned tehnilised küsimused. aga meil on siiski veel kaks sisulist küsimust lahendamata, kõigepealt see, kas käibemaks kaasata või mitte, kas äh, siis direktiivi rakendusalasse panna ja siis tõsis, tõsiste kuritegude definitsioon on ka veel lahtine. selle üle praegu vaidlused veel käivad Äh, selle mõiste siis juriidiline definitsioon on praegu veel lahtine ja siin on meil nõukoguga üsna suured lahkhelid. Äh, samuti aegumistähtaja osas, nii et, et ootame siis äh, nõukogu poolseid seisukohti. teistes küsimustes jõudsime eile siis Äh, kokkuleppele ning ootame nüüd äh, tagasisidet pärast äh, nõukogu töörühma kohtumist. see töörühm peaks kokku tulema kaheksateistkümnendal novembril ja järgmine triloog toimub kahekümne kuuendal novembril Strasbourgis ja mina juhatan seda. ja siis annan kohe ka teile aru. aitäh! kui kellelgi ei ole soovi sõna võtta sellel teemal, siis läheme järgmise triloogi juurde ja järgmine Äh, triloog puudutab siis äh, rahapesuvastast direktiivi ja Judith Sargentini, palun. ma mõtlesin just, et mida täna hommikul öelda, et triloog on praegu käimas, eile toimus siis teine triloog ning äh, kolmas peaks toimuma esmaspäeval. korraldame selle ühiselt Econi komisjoniga Itaalia eesistujamaana tõesti sooviks äh, saavutada tulemusi enne nende eesistumise lõppu ja meie oleme valmis neile selles osas vastu tulema, aga ainult siis, kui äh, asjad lähevad nii, nagu meie tahame. Äh, parlamendil on terve rida olulisi küsimusi üks on nende omanike register, me teame, et selle ümber käivad vaidlused, me teame, et on liikmesriigid, kes sellesse väga innukalt ei suhtu, aga on ka selliseid liikmesriike, kes on idee suhtes üsnagi positiivselt meenestatud. nõukogu see võib olla küll minu poolt soovmõtlemine, aga, aga me loodame, et nõukogu siiski suudab leia äh, viisi, kuidas äh, parlamendi seisukohale lähemale tulla ning äh, mina äh, olen üsna jäigal positsioonil, sellepärast et parlament hääletas selle poolt, et meil oleks selline register, kuussada nelikümmend häält oli poolt, kolmkümmend vastu, nii et, et tegemist on väga tugeva mandaadiga. mis puudutab nüüd libekomisjoni, siis meie jaoks on väga oluline see, et, et me oleksime väga ranged andmekaitse küsimustes Äh, näiteks mis puudutab siis klientide andmeid, äh, nende kohustatud üksuste, pankade, kasiinode ja teiste andmeid. nii et, et näib, et äh, praegu on natuke selgem arusaamine sellest, mida me soovime nii komisjonis ka, kui ka nõukogus. see teema on nüüd äh, turunduspeadirektoraadis liikunud äh, õigusasjade peadirektoraadini, nii et volinik Jurova tegeleb nüüd sellega ja sellest võib-olla tule-, on kasu, kui me hakkame andmekaitsest kõnelema. nüüd äh, pisut käsitlesime ka parlamendiliikmete jaoks huvitavad teemad, nii et need, need Äh, poliitiliselt äh, avalikud isikud, nii me siis, äh, me peame siis vaatama, kes siis on nii-öelda poliitilises mõttes avalik isik. parlament tahtis asuda selles osas suhteliselt kitsale seisukohale ja mitte kõiki sugulasi ja sõpru kaasa tirida siia aga nõukogu ei ole veel sellesse punkti jõudnud ning loomulikult veel küsimus äh, kas inimene äh, too sise, siseriigilikus mõttes avaliku elu tegelane, kas ainult oma liikmesriigis või, või kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. nii et, et küllap me leiame seal siis mingi väljapääsu. niisiis, ma loodan, et me saavutame üsna peatselt tulemuse, aga ei maksa kiirustada. aitäh, Judith tahaksin juhtida ühe, ühele asjale tähelepanu äh,. alati me anname üle, ülevaate triloogidest pärast esimehe teadaandeid ja jääb tunne, et need asjad ei ole olulised, aga tegelikult ma tahaksin rõhutada, et triloogid on tõesti olulised ja kui saadikud soovivad sõna võtta, siis teil on see võimalik seda teha. niisiis, mina käin ka esimehena nendel triloogidel ja nüüd äh, annangi Annale sõna, et sa saaksid esitada küsimuse. Anna Komes, äh, tahaksin äh, tänada Judithit ja härra Karinsit, meie kaasraportööri. ma pean ütlema, et mina olin eile üsna mures, kui triloog lõppes, sellepärast et väga olulises küsimuses äh, Äh, avalikkuse juurdepääs äh, sellele äh, tulu saavate omanike registrile. ma näen, et nõukogu poole pealt on tugev vastuseis, vaatamata eesistujamaa Itaalia jõupingutustele, on üks tehniline küsimus, mis, millest on võimalik üle saada erinevate registrite omavaheline ühendamine, nende registrite ühendamine, mis liikmesriikidel on üks suur liikmesriik olevat selle keskregistri vastu, aga sellest äh, võib üle saada, kui me ühendame siis omavahel erinevad registrid. aga palju olulisem on see vastuseis, äh, mida äh, mõned liikmesriigid näitasid, mitte, mitte kõik, nagu Judithki ütles, mõned liikmesriigid toetavad seda ideed aga ollakse siis vastu sellele, et nendele registritele oleks avalikkusel juurdepääs ja minu arvates on oluline praegu avalikult siin rõhutada, et see, selleks, et need, kes siis aru saavad, mis kaalul on, avaldaksid poliitilist survet liikmesriikides, nendes liikmesriikides, kes vastu on. ei ole sugugi juhus, et mõned riigid on vastu. proua Mussolini, järgmisena palun. aitäh tahtsin lihtsalt öelda, et äh, kui me kõneleme nendest avaliku elu tegelastest, poliitikutest, siis on terve rida äh, liikmesriike, äh, nagu näiteks Itaalia, kus näiteks kui vaadata pangandussüsteemi, siis on võetud väga kitsas lähenemine nii et, et äh, ei saa teha äh, väga selget piirjoont siis nii-öelda poliitiku ja tema pere vahel. Äh, siin on selline negatiivne suhtumine. minu arvates on äärmiselt oluline, et pangad tegutsevad sõltumata, vaatamata sellele, mida meie siin otsustame ja igal liigi, riigil on oma lähenemine Äh, Judith, äh, viimane võimalus sõna võtta. jah, äh, hindan Anna siirust ja raportöörina ka on, ole mul midagi selle vastu, kui variraportöörid oma arvamust avaldavad, aga proua Mussolini küsimuse kohta ma ütlen, et ma ei ole nõus. ma arvan, et pangad üritavad kinni pidada sellest, mida seadused nendest, nendelt nõuavad ja nad ei pane oma andmebaasi selliseid andmeid, mida neil ei ole vaja sinna panna, mida riik ei ole neilt nõudnud. parlament aga on välja pakkunud siis selle, et me defineerime teistmoodi, mida selle kõige asja, nii et, et meie parlamendis üritame siis nende poliitikute definitsiooni piirata ja liikmesriigid tõesti on tegelikult üritanud väga laiapõhjalist definitsiooni kasutusele võtta, võitlus käib, asjad ei ole veel äh, lõpetatud, aga kui pangad hakkavad tõesti nõudma rohkem üksikasju, kui on vajalik, siis on tegemist tõesti väga huvitava juhtumiga. aitäh, loomulikult me tuleme selle teema juurde tagasi. enne kui hakkame rääkima suulistest küsimustest Äh, tahtis keegi tõstatada protseduurilise küsimuse? Äh, kallid kolleegid, daamid ja härrad, tahtsin teid lihtsalt teavitada, et kui jutt on info jagamisest ebaõigluse teemal, nende Tšehhi laste juhtum keda Norras ebaseaduslikult on kolm aastat hoitud, esialgselt vanemad Nende vanemaid süüdistati laste seksuaalses kuritarvitamises, nad mõisteti õigeks, politsei lõpetas selle asja, aga politsei on neid lapsi hoidnud siis kolm aastat, lastel on äh, mõlemad vanemad, neli, neli vanavanemat ja nüüd tahetakse neid lapsi adopteerida lasta, tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, see on rahvusvahelise õiguse rikkumine ning tahaksin teid kõiki üles kutsuda Äh, et me neid toetame, et me näitame, et kui meil kellelgi on probleem, siis on meil kõigil probleem, nii et, et palun toetage Tšehhi Vabariiki sellele petitsioonile on alla kirjutanud äh, juba tuhandeid inimesi ning Norra võimud äh, lihtsalt ignoreerivad meid, nad ei taha pidada läbirääkimisi. niisiis ma tahtsin siin koosoleku alguses teid sellest juhtumist teavitada, sellest, kuidas rikutakse seadusi mõnedes riikides, mis ei ole küll Euroopa Liidus, aga omavad meiega tihedaid sidemeid. jah, tehniliselt ei ole tegemist protseduurilise küsimusega ja koordinaatorid on teadlikud ja ma arvan, et fraktsioonid kindlasti tegelevad selle teemaga. aitäh! kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on äh, olukord Vahemerel üks aasta pärast Lampeduusa sündmusi. Türgis nädalal toimusid äh, arengud Äh, selle suulise küsimuse vallas, mida me tahame esitada ning ma tean, et äh, konkreetsed fraktsioonid on saavutanud edusamme äh, ja nüüd ongi siis meil selline suuline küsimus, mille tekstis kõik fraktsioonid on kokku leppinud ja nüüd tutvustaksin teile siis seda teksti, loen selle teksti lihtsalt ette ja siis alustame hääletust. loomulikult me soovime, et täiskogul toimuks arutelu ja kui täna ka arutame, siis ma tahaksin, et võtaksid sõna ainult koordinaatorid. aga jah, ma saan aru, et seda teemat on üsna palju arutatud, need arutelud on olnud täiesti põhjendatud. tegemist on väga olulise punktiga ja meie komisjoni liikmetel on selles valdkonnas tõesti väga-väga palju kogemusi niisiis, me oleme siis seda teemat arutanud ja kõigepealt siis sissejuhatuseks lubage, et ma annan ülevaate sellest, kuhu me siis oleme jõudnud. kõigepealt eh, libekomisjoni koosolekul kuueteistkümnendal oktoobril me teatasime, et kahekümne viienda septembri koosolekul leppisid koordinaatorid kokku valmistama ette suulise küsimuse. Eh, novembri täiskoguks küsimus puudutab olukorda Vahemehel kõik äh, fraktsioonid andsid omapoolne panuse ja kompromiss äh, saadeti teile kõigile välja kahekümne kaheksandal oktoobril. see äh, küsimus esitatakse libe komisjoni nimel nii komisjonile kui ka nõukogule ja nüüd ma loen ette siis selle teksti, mille osas koordinaatorid kokku leppisid ja siis hääletame selle teksti üle. niisiis, tekst on järgmine niisiis, suulise küsimuse tekst. oktoobris kaks tuhat kolmteist võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni eh, migratsiooni kohta Vahemerel. pärast, mõni aeg pärast ja muide, kolleegid, ma loen teksti ette, sellepärast et kõigisse keeltesse seda küsimust ei ole veel tõlgitud Äh, lühikest aega pärast seda, kui äh, nõukogu lõi äh, Vahemere rakkerühma, avaldas komisjon terve rea teatiseid ja justiits- ja siseministrid kahekümne, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris võtsid vastu järelduse, kuidas rändevooge paremini hallata ja me otsustasime, et tuleb üles näidata solidaarsust äh, kooskõlas artikliga kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. me peame näitama üles solidaarsust äh, Vahemereäärsete liikmesriikidega, äh, mis on siis nende sisserändajate esialgne sihtkong, aga samuti peame üles näitama solidaarsust nende liikmesriikidega, kuhu need asüülitaotlejad lõpuks lähevad teiseks, ähm, me peame selgitama, kuidas tagada seda, et päästeoperatsioonid toimuvad tõhusalt, ähm, kuidas tulla toime kriminaalse käitumisega, näiteks salakaubavedajatega, inimkaubitsejatega. Äh, meil tuleb anda infot siis nende salakaubavedajate ja ähm, inimkauplejate kohta, eriti juhtude puhul, kus äh, inimesed saavad surma. kolmandaks on äärmiselt olulisel laiendada Frontexi tegevust ja äh, välja selgitada, kui kaua operatsioon Triton kestab ja kui, äh, kuidas me seda siis äh, rahastame. samuti tuleb äh, arendada ohutuid äh, teesid, mida mööda asüülitaotlejad Euroopa Liitu jõuaksid. viiendaks tuleb selgitada, äh, kuidas tugevdada ühist ümberasustamispoliitikat ja tagada kõigi liikmesriikide õiglane osalus. kuuendaks, vaja on selgitada, kuidas me saame parandada üldist strateegiat, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega, eriti regionaalset kaitset, ümberasustamist, tagasipöördumist ja äh, rände peapõhjusi. ja milline kuju peaks sellel strateegial olema konfliktipiirkondades nagu Liibüa ja Süüria. seitsmendaks, peame selgitama, kuidas Äh, töötada välja kõikehõlmavat lähenemist rändele, sealhulgas piisavat äh, legaalse rände teed, nagu teatas president Juncker oma avasõnavõtus Euroopa Parlamendile kaheksandal. tuleb üksikasjalikult analüüsida seda, kuidas siseasjade valdkonnaks eraldatud rahalisi vahendeid selles kontekstis kasutatakse, sealhulgas ka äh, hädaabifonde äh, Eh, kuidas neid kasutatakse rändeks, asüüliks, piirikontrolliks, eh, salakaubaveo ja inimkaubanduse vastaseks võitluseks, samuti kuida-, eh, kuidas kasutatakse vahendeid, mis on seotud Euroopa Liidu välis- ja arengupoliitika ning kuidas tagada ühtse Euroopa asüüli Äh, toetuskeskuse äh, tegevus, äh, kuidas tagada ühtsed vastuvõtustandardid, menetlused ja kvalifikatsioonid kogu Euroopas, kuidas kaitsta kõige kaitsetumaid ning edendada põgenike sotsiaalset kaasatust ja kas komisjon on valmis alustama ka rikkumismenetlusi, kui see on vajalik ja kas ta on valmis vaatama läbi ka õigusakte, kui selgub, et see on vajalik Äh, see suuline küsimus esitatakse siis nõukogule ja komisjonile äh, novembrikuu teisel täiskogul, järgneb arutelu ja resolutsioon esitatakse siis ka parlamendi täiskogule detsembris vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kaheksa lõige viis ja äh, fraktsioonid peavad siis ette valmistama resolutsiooni eelnõu. niisiis, kolleegid, see on äh, selle küsimuse tekst ning arvestades seda, et meil äh, toimub arutelu täiskogul, ei taha ma, et me praegu siin komisjonis hakkaksime põhjalikku arutelu korraldama, aga kui vaja, siis ma arvan, et oleks võib-olla mõistlik äh, anda kolleegidele võimalus siiski natukene asja kommenteerida, võib-olla koordinaatorid ja, ja veel mõned kolleegid, kes leiavad, et nad äh, peaksid sõna võtma, siis võivad seda praegu teha, mõned kolleegid on juba märku andnud, et nad soovivad sõna võtta, nii et, et äh, Äh, härra Kökop esimesena. aitäh, esimees. ma teen väga lühidalt. ma tahtsin lihtsalt äh, rõhutada, miks minu arvates on väga oluline äh, selle küsimuse esitamine. kõigepealt ma toetan täielikult seda algatust, aga ma olen pisut mures sellepärast, et need muutused, mis puudutavad äh, Frontexi pädevust, äh, Tritoni operatsioon ja Mare Nostrum programm, äh, mulle tundub, et nendega me jätame mingeid lünki, kõigepealt mõned liikmesriikide valitsused on öelnud, et Äh, üha äh, suuremate vahendite eraldamine Vahemere piirkonnale selleks, et neid inimesi, kes sinna tulevad, aidata ja toetada. Äh, see ei ole hea mõte, sellepärast et niimoodi me õhutame üsna rohkem ja rohkem inimesi Euroopasse tulema, võtma ette seda ohtlikku reisi üle Vahemere ma tahaksin teile öelda, et mis tulemust me ka ei saavutaks. mõte, et inimestel lihtsalt lubatakse merel uppuda Euroopa vetes, on midagi, mida mina isiklikult ei toeta ning ma olen väitnud ja väidan ka edaspidi, et me peaksime tegema palju rohkem Äh, selleks, et äh, pöörduda nende probleemide juurte poole, me peame tegelema kurjategijate ja valitsustega, kes lihtsalt tihtipeale probleemi eiravad või isegi aktiivselt äh, õhutavad neid inimesi sellele ohtlikule teekonnale minema. aga ma arvan, et minu arvates ei ole lubatav, et me ühe lahendusena sellele probleemile lihtsalt äh, ütleme, et, et inimesed ei hakka tulema, kui me ei paku võimalusi nende elu päästmiseks ma arvan, et minu arvates on tegemist siiski ühise jõupingutusega, seda jõupingutust ei saa panna ainult ühe või paari riigi õlgadele, mis selles valdkonnas praegu väga suurt vastutust kannavad, me peame tegutsema ühiselt ja siin ei tohi olla mingeid lünki Mare Nostrumi programmi ja kõnelejad katkestatakse Äh, põhjus, miks ma teid katkestan, äh, sest äh, meil hakkab juba väga pikk kõnelejate nimekiri siin tekkima ja ma tahaksin, et me saame üheksa nelikümmend viis hääletama hakata ning ma palun, et me ei pea pikka arutelu praegu, lihtsalt piirduge paari märkusega, koordinaatorid ja kolleegid, kes algselt ütlesid, et nad tahavad sõna anda, ma palun, et te kõneleksite tasakaalukalt, ma rõhutan Äh, tegemist on väga äh, olulise teemaga, meil on pädevus selles valdkonnas ja mitte keegi ei alahinda, kuivõrd oluline see teema meie komisjoni jaoks on, kuivõrd oluline see on meie kodanike jaoks, mitte keegi ei alahinda seda, meil on aga väike menetluslik probleem, kõigepealt me peame hääletama selle suulise küsimuse üle kui poliitilist kokkulepet ei ole, nii et, et me peame üheksa nelikümmend viis seda tegema. nii et, et meil on tekst, mille osas fraktsioonid on kokku leppinud, me võime jah, praegu korraldada suure arutelu, me oleme väga huvitatud sellest teemast, aga ma tahaksin lihtsalt lasta praegu mõnedel inimestel sõna võtta, piirduge ühe minutiga ning koordinaat-, koordinaatorid ja kolleegid, kes on siis sõna palunud Äh, pidage meeles, me hääletame üheksa nelikümmend viis ja täisarutelu selle suulise küsimuse üle toimub täiskogul ning ma olen täiesti kindel, et äh, kolleegid äh, saavad sellel teemal sõna võtta, tuginedes siis oma konkreetsetele ekspertteadmistele, puudutagu need Frontexit või mida iganes. nii et, et palun mitte üle ühe minuti praegu rääkida. Birgit Sippel on siis järgmine. Birgit, palun. You asked Äh, sa ei palunudki sõna või? Everyone's actually asked for the floor. Äh, mulle tundus, et praegu kõik palusid sõna. Äh, kolleegid, palun käituge lugupidavalt, ma, Birgit, palun. ja palun piirdu ühe minutiga. aitäh. ma tõesti saan teha väga lühidalt. mul on väga hea meel selle üle, et meil õnnestus äh, piirduda ühe küsimusega. komisjonil on täiesti õigus, kui me ütleme, et arvestades neid väljakutseid, mis meie ees seisavad rändevallas, on väga palju küsimusi, mis vajavad veel selgitamist. aga kui me läheneme asjale sellest plaanist, et meil on nüüd uus komisjon, siis see on ju äh, lähtepunkt uuteks aruteludeks ja siis me saame kuulda, millised on siis uue komisjoni koosseisu plaanid. me kuuleme, mida härra Dnopolis arvab asjast ning terve rida täiendavaid küsimusi peavad saama vastuse mitte ainult täiskogul, vaid ka jätkuvatel aruteludel ning meie mängime libekomisjonina selles protsessis väga olulist rolli ja ma tahaksin öelda, et koordinaatorite kohtumistel me peame vaatama tervele reale aspektidele, mis sellega kõigega seoses tõstatuvad. me peame vaatama kõiki neid küsimusi, asi ei ole lihtsalt eh, kõigist võimalikest küsimustest, mida me võiksime eh, esitada, tegemist on väga hea sisulise lähtepunktiga uue komisjoni tööks aitäh, Birgit, et tegid lühidalt. Roberta järgmisena. Äh, jah, ka mina teen lühidalt, ma olen kolleegidega nõus, ma ütlen, et äh, tegemist on tõesti väga olulise aruteluga. Äh, see suuline küsimus, mille me esitame hõlmab äh, kõiki tõesti neid küsimusi, mis selle valdkonnaga on seotud ja ma arvan, et minu fraktsioon ootab tõesti konkreetseid arutelusid, see on esimene kord, kui meil on äh, volinik, kes selle konkreetse portfelli eest vastutab ning äh, ma tõesti soovin, et me saavutaksime ka mingid järeldused möödunud aastal meil toimus arutelu, meil oli tõesti väga põhjalik ja kõikehõlmav resolutsioon ning ma arvan, et selle resolutsiooni tulemused ei olnud piisavad, me ootasime enamat. ja seetõttu ootame nüüd praegu, et me lõpuks ometigi selles valdkonnas ka konkreetsed tulemused saavutame ja nagu Timofei ütles, ei saa koormat panna ainult ühele või kahele riigile, seetõttu ootame ka konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas seda koormat kõigi liikmesriikide vahel jagada, aitäh! kõigepealt Juan. aitäh, teen lühidalt. ma arvan, et äh, uue mandaadi alguses on tõesti väga oluline, et me sellise suulise küsimuse esitame, äh, mis äh, sisaldab vähemalt kümme äärmiselt olulist teemat. me lihtsalt tahaksime teada, milline äh, Äh, mis on need asjad, mida uus komisjoni koosseis kavatseb teha, mida kavatsetakse teha solidaarsuse küsimuses, ähm, äh, kuidas tahetakse võidelda ebaseadusliku rändega. Äh, üks väga oluline punkt on selgeks teha, et kas meil on selge Euroopa dok-, doktriin Äh, liikmesriikide kohustuste kohta, ka nende liikmesriikide kohustuste kohta, kes on täielikule integratsioonile vastu äh, kolmandas sambas. ma pean siin silmas Ühendkuningriiki, sellepärast et me oleme ju kuulnud peaminister Cameroni ütlemat, et päästeoperatsioonid merel, äh, neid tuleb takistada, sellepärast need äh, soodustavad ebaseaduslikku rännet. nii et, et äh, me räägime siin tõelistest doktriinidest, äh, sealhulgas ka nende liikmesriigide kohustusest, kes on olnud vastu konkreetsetele aspektidele siis õigus- ja siseasjades tehtavas koostöös. aitäh, et lühidalt tegid. härra Dias de Meera järgmisena. suur tänu teile härra esimees. mul on kolm lühikest kommentaari, kõigepealt jagan kolleegide arvamust, leian, et tegu on äärmiselt olulise küsimusega ning peame nõukogu ja komisjoni tähelepanu sellele tähtsale küsimusele pöörama. kaks kommentaari veel, punktid üks ja viis on samad see ei ole problemaatiline, sest oluline on rõhutada solidaarsuse küsimust. ning äh, viimane kommentaar, Tritoni äh, äh, operatsiooni peaks kutsuma tegelikult, peaks tegelikult kutsuma merihobukeseks miks nii, sellepärast et see on täiesti kasutu, ta oma suuruse pärast, ta eelarve pärast, ning äh, oma ajalise kestvuse pärast. sellel polnud, äh, sellel pole vähematki ühist Mare Nostrumi operatsiooniga, mille lõid itaallased. see on eelkõige seotud piirivalveriga e, ja piiride valvamisega ning vähe, väga vähe seotud äh, merepäästega. kui seda just üle ei vaadata, soovin sõna saada täiskogul, sest mul on tagasihoidlikult öeldes palju öelda. jah Äh, härra Dias de Mera, nagu te tõestasite, isegi lühikese arutelu käigus saab äh, asja iva välja tuua. järgmisena. Äh, Björk, aitäh. ka mina teen lühidalt. on täiesti selge et me toetame sellist küsimust ning me peame tõesti sellist fokusseeritud arutelu, me peame arvestama kõigi nende aspektidega, mida küsimuses on mainitud. Äh, olukord Vahemerel on tõesti äh, väga dramaatiline, me teame, mis Mare Nostrumiga toimub. Äh, me teame, et ähm, Äh, see ei suuda, me ei suuda asendada neid Itaalia päästeteenuseid, mis meil juba praegu käimas on Vahemerel, nii et, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et ka Euroopa äh, täidab oma kohustusi ja kaitseb siis pagulasi. aitäh! aitäh, et te kõik nii lühidalt teete. härra Coelho järgmisena. aitäh! mul on lühikene märkus, jah, loomulikult olen selle algatusega nõus, olen selle tekstiga nõus, ma hääletan selle poolt, aga ma arvan, et tulevikus ei tohiks me esitada nii palju küsimusi, ma kardan, et meil on küsimusi selles tekstis liiga palju me teame, et sellise menetluse käigus, et kui me esitame küsimusi nõukogule ja komisjonile ja esitame liiga palju küsimusi, siis nad valivad küsimused, millele soovivad vastata ja unustavad teised lihtsalt ära nii et, et ma arvan, et tulevikus peaksime olema ettevaatlikumad ja mitte esitama nii palju küsimusi, aitäh. sekretäriaat võib-olla peaks sellele vastama, aga ma saan teist aru. jah, tegemist on sellise väga olulise teemaga ja seetõttu on meil niivõrd palju poliitilisi küsimusi, mida eda-, esitada ja ma arvan, et äh, ka surve kõigiks nendeks küsimusteks on väga suur, eriti siis, kui novembri täiskogu toimub. jah, aga ma olen teiega nõus. Äh, proua Swinberg järgmisena. aitäh. selle koja liikmed ei näi olevat päriselt kursis olukorraga Vahemerel. Äh, selle asemel, et tulla siia ja kõnelda äh, äh, hädaohtudest ja humanitaarsaagast, me peame aru saama, et probleem on tõesti väga tõsine. täpselt nagu nõukogu oma hiljutistes järeldustes Liibüa teemal Äh, seal pakuti välja lahendused, mis peaksid olema iseenesestmõistetavad ka kõige suuremale poliitilisele idioodile. on äh, väga palju inimesi, kes uppuvad äh, Vahemerel ning parim viis, kuidas probleemi lahendada, on aidata Liibüat, vaadata, milline on olukord seal, teha lõpp islamismile. aga me ei saa keskenduda ainult humanitaarküsimustele me näeme, kuidas islamistid äh, saadavad sõdijaid Iraaki ja Nigeeriasse ja teistesse piirkondadesse ja ma poleks sugugi äh, üllatunud, kui neid oleks ka Malis ja Nigeerias, kus röövitakse tütarlapsi, tapetakse ja sandistatakse inimesi. islam on peaaegu igale poole jõudnud ja me peame toetama seda, mida komisjon üritab teha me peame aitama riikidel luua oma suutlikkust, me peame aitama riikidel oma riigi, riigipiiri kaitsta ja samuti peame aitama riike niimoodi, et nad saavad tõesti oma piirkonnas pagulasi aidata. me peame ka rohkem kontrollima seda, mis Vahemerel toimub et me suudaksime kiiremini ja ühiselt, ühiselt näiteks selliste riikidega nagu Liibüa rakendada meetmeid, et inimesed üleüldse äh, ei läheks Vahemerele meresõiduks kõlbmatute alustega. niimoodi vähendaksime hukkuvat, hukkujate arvu. Seraja järgmisena. aitäh! Äh, ka mina kõnelen rootsi keeles, ütleb kõneleja eelkõneleja esitab paremäärmuslikku Rootsi erakonda ning ma arvan, et te saite seda aru ka sellest, mida ta ütles. ma loodan, et eh, keegi siin ei tunne ennast sellise idioodina, kellele ta viitas. mina arvan, et need küsimused on väga heaks lähtmepunktiks, need võib-olla ei ole piisavad Äh, mõnede küsimuse osadega ei ole ma täiesti nõus, äh, osadega, mis puudutavad rändepoliitikat, aga tõsi on see, et üha rohkem inimesi Vahemerel sureb, kuna äh, Mare Nostrumit tahetakse lõpetada, liikmesriikidel ei ole seda suutlikkust teha, seda, mida Mare Nostrum tegi. oluline on aga siin see, kui me Eh, et me seda asja arutame, et me kuulame, mis komisjonil ja nõukogul on öelda, midagi tõesti peab muutuma. me peame tõesti oma rändepoliitikat fundamentaalselt muutma. niisiis, kolleegid, me oleme sellises ebaharilikus olukorras, me peame sellise väga põhjaliku teema kokku suruma eh, selliseks miniaruteluks. hästi, kas kas teil on midagi öelda, tehke palun väga lühidalt. jah, ma ei näe paraku teie nime. Äh, aitäh selle eest, et andsite mulle sõna ma teen väga lühidalt, tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et see suuline küsimus on tõesti väga oluline, arvestades Hispaanias Ceuta ja Melilla kandis toimuvat. olukord seal on tõesti äh, lubamatu, kasutatakse vägivalda, rikutakse inimõigusi äh, siseministri Äh, sõnul on olukord selline olnud juba kahe tuhande viiendast aastast alates, nii et, et see suuline küsimus on tõesti väga oluline ja väga oluline on, et me arvestaksime inimõiguste ja Euroopa seadustega, äh, nii et, et äh, tahaksin kritiseerida Hispaania valitsuse tegevust. tegemist on tõesti väga tõsise olukorraga me äh, äh, äh, keelame rahvusvahelise kaitse, rahvusvahelise kaitse inimestele, kellel selle on, on selleks õigus, nii et, et protesteerin selle vastu. Theresa. jah, rohelised ei ole tõesti sõna saanud, jah, ma teen väga lühidalt ma lihtsalt tahtsin öelda, et Hispaania valitsus on seaduslik valitsus, mille on kodanikud valinud, meie ei riku inimõigusi, käimas on uurimised ning ma arvan, et ma pean kaitsma oma valitsust sellise kriitika eest, minu riik on riik, mis austab inimõigusi, nagu ka teised Euroopa riigid ja ma ei ole selliste kommentaaridega nõus. aitäh, andsin sulle võimaluse vastata aga läheme nüüd hääletuse juurde. kolleegid, meil toimub äh, pikem arutelu täiskogul ja väga kahju on, et me peame siin seda arutelu piirama, aga kahjuks äh, oleme selleks sunnitud, äh, võttes arvesse, et tegelikult see on väga oluline, aga loomulikult parlament peab mingisuguse vastuse välja töötama ja ma eeldan, et praeguse hetke ja suulise küsimuse vältel tegeletakse ka küsimusega, kuidas jätkub Triitone, Triitoni tegevus ja liikmesriikidel on võimalus oma kommentaare esitada oma teadmiste valguses, aga nüüd mingem edasi hääletamise juurde, selle suulise küsimuse ja teksti üle. mul on tunne et täna hommikul ei ole hääletamiskaarte kaasas, ma ei tea, miks see nii on, võime hääletada ka käetõstmisega, aga kolleegid, tõstke käsi, kellel pole hääletamiskaarti kaasas, tunnistage ausalt üles, see on kõige parem lahendus, mul lihtsalt jäi selline mulje. ma ei tea, miks see nii on. ma saan väga hästi aru kehakeelest ja näen niisuguseid süüdlaslikke nägusid siin näen teie nägudelt seda, ehk siis hääletame käe tõstmise kaudu juba kümme minutit tagasi, ma eeldasin, et see nii läheb, ehk siis eh, minu arvates tegemist ei ole vastuolulise suulise küsimusega, hoolimata sellest, mida ütles eh, härra Coelho täiesti õigesti, et eh, nõukoguga on võib-olla mingeid protseduurilisi probleeme, kui me esitame liiga palju küsimusi korraga aga vaatame, kuidas nõukoguga tegeleda edasi, aga tekst ise on üsna läbipaistmatu. hääletame käe tõstmisega, kui kõik sellega nõus on. ehk siis, kes on poolt? kes on vastu? olgu, palun, kes on poolt, tõstke uuesti käed. sekretäriaat peab üle lugema kõik hääled. see turgatas mul alles äh, praegu, aga kõik hääled tuleb äh, üle lugeda. Roberto, teile tuli see ka alles praegu meelde, kes nüüd on vastu? erapooletuid? Juan, te kindlasti ei jää erapooletuks, võite oma käe ähm, alla tõsta. sotsiaaldemokraadid peaaegu jäid erapooletuks, aga mitte päris. ehk siis viiskümmend üks poolthäält ja neli erapooletut, aitäh! ehk siis viiskümmend üks poolthäält, neli vastu ja erapooletuid ei olnud. aitäh! võtkem siis järgmine päevakorrapunkt. oleme jõudnud seitsmenda äh, päevakorrapunkti juurde, see on võrdne kohtlemine sõltumata isiku usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest nagu te teate, komisjon avaldas selle direktiivi ettepaneku. ajalugu on järgmine. head kolleegid, tehkem üks väga lühike paus, kuni jõuab kohale raportöör Um, head kolleegid, raportöör on kohale jõudnud. aitäh teile kannatlikkuse eest. saame alustada seitsmenda päevakorrapunktiga. ja kui kolleegid oleksid nii kenad ja istuksid maha, oleks väga hea. aitäh. nagu te teate, komisjon avaldas ettepaneku, mis puudutab isikute võrdset kohtlemist, sõltumata nende usutunnistusest, puuetest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. see on tead-, teada kui horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv aastast kaks tuhat kaheksa. aprillis kaks tuhat üheksa parlament võttis esimesel lugemisel vastu seisukoha ja sel hetkel oli raportööriks Katalin Maria Butenberg. seitsmendal ametiajal vastutas äh, selle teema eest äh, härra Romeva Irueda ja tänaseks on raportööriks antud Ulrike Lunatšek, kes just kohale jõudis. Ulrike, andke meile nüüd värsket äh, infot, samuti kuulame ära eesistuja esindaja komisjonist, kes esindab siis Itaaliat, ehk siis kõigepealt anname sõna eesistuja oma Itaalia esindajale, härra Vicalietta. kõigepealt kuulame teid. Te saate siis eesistuja nimel aru anda. aitäh. aitäh sellise võimaluse eest. tahaksin väga tänada parlamenti, kes ähm, andis mulle võimaluse siin sõna võtta ja anda teavet selle teema arengute kohta. viimastel aastatel on tehtud mitmeid edusamme, eelkõige tänu eelnevatele eesistujariikidele, et tegemist on väga keerulise teemaga. seal on koos mitmed teemad, mille osas on vaja edasi liikuda, aga tegemist on direktiiviga, see puudutab tööhõivet ja see Ehm, sellega tehti edusamme, et see direktiiv on praeguses, praegusel kujul keerukam, sest tegeleb väga erinevate diskrimineerimise valdkondadega. siin üritatakse kokku panna kõik need erinevad valdkonnad, kus meil on veel mahajäämus. eesistujad enne meid tegid väga head tööd, keskendudes konkreetsetele teemadele osa eesistujaid tegi suuremaid jõupingutusi, näiteks äh, puuetega inimeste küsimuses, teised äh, näiteks ähm, vanuselise diskrimineerimise osas. saime Kreeka eesistujamaalt äh, suurepärase pärandi ja alustasime eduaruandega, kui meie eesistumine algas. alustasime tööst mm, mis keskendus positiivsetele meetmetele, üritasime mõi-, diskrimineerimise mõistet selgemaks äh, saada, vaadata, kuidas koheldakse erinevalt äh, näiteks isikuid äh, nende vanuse põhjal ja kuidas on olukord erinevates riikides, Kreeka mm, tegi eesistumise ajal väga head tööd, aga neli peamist küsimust on endiselt lahtised nõukogu ei ole neid veel lahti kirjutanud, sest nagu te teate, artikkel üheksateist eeldab äh, ühehäälset äh, poolehoidu kõikide liikmesriikide poolt. ja need neli küsimust on rakendamise ala, reguleerimise ala laiemalt, ennetavad meetmed, mis vaatavad näiteks ligipääsetavust äh, puuetega isikutele näiteks subsidiaarsuse küsimus ja see, kuidas me jagame pädevusi Euroopa ja siseriikliku tasandi vahel. ja neljandana õiguskindluse küsimus kogu selle direktiivi puhul. Need on need neli küsimust, millega me hakkasime tööle, meil on mitmeid töörühma koostamisi toimunud. kavatseme selgitada välja, millised on tegelikud probleemid ja komisjoni uus president ütles, et tegemist on prioriteetse teemaga. me keskendume kahele teemale, millega ei ole veel tegeletud, kõigepealt äh, kuidas teha vahet äh, ligipääsetavusel ja mõistlikul lahendusel selle kohta pidi komisjon tegema eelmisel aastal äh, otsuse, nimelt ligipääsetavuse küsimuses, aga sellist otsust ei langetatud ja me ei tea, millised on uue komisjoni koosseisu kavatsused selles vallas ja teine valdkond on järelevalve. uues direktiivis ei ole süsteemi, mis kohustaks liikmesriike äh, andmeid koguma ja neid äh, Ähm, hindamiseks esitama, et me saaksime hinnata paremini, milline on olukord diskrimineerimisega kogu Euroopa Liidus. võtaksin oma sõnavõtu kokku, et äh, lühidalt teha, sest äh, ka teie komisjonina kindlasti lisate omad seisukohad, nimelt eesistujama Itaalia, lisaks nendele kahele teemale, mis ma välja tõin, ehk siis puu, puuded ja järelevalve, on seadnud nendele kaks täiendavat prioriteeti, kõigepealt edendada kogu selle õigusakti läbivaatamise mõtet. siin on ähm, osa võib-olla mõttest läinud selle töö käigus kaduma. nagu ma alguses ütlesin, tegemist on väga keeruka valdkonnaga, on väga erinevaid diskrimineerimise viise ja me tahame kogu seda õigusakti algusest peale läbi vaadata, kontrollimaks millised on probleemsemad valdkonnad äh, nõukogus, delegatsioonidel võib olla mm, probleeme näiteks äh, haridusvaldkonna sissetoomisega õigusakti või sotsiaalkaitse mainimisega, ehk siis me tahame vaadata, millised on need äh, lahtised küsimused endiselt ja teine prioriteet, mis meil on, on arutelu käivitamine nõukogus detsembris me tahaksime, et ministrid äh, detsembris hakkaksid arutama nende küsimuste äh, üle, et äh, aru saada, millised on need komistuskivid, mis takistavad nõukogul seisukohta kujundamast sellel teemal. tahaksin rõhutada, et kuigi kõik liikmesriigid on direktiivi eesmärkidega nõus, on erinevaid probleeme, aga keegi liikmesriikidest ei ole vastu sellele põhimõttele, et äh, tuleb äh, lüngad äh, täita Euroopa tasandil, enne kui me lähme nõukogusse, toimub arutelu Koreperis ja seal palume, et liikmesriigid ütleksid välja oma seisukohad ja käivitaksime arutelu, milles loodetavasti saame aru, kas on ka mingeid alternatiivseid viise, kui näiteks direktiivi alustati aastaid tagasi, siis me peaksime vaatama ka, millised oleksid võimalikud alternatiivid, et äh, leppida kokku tekstis, äh, mida nõukogu saaks toetada. sellised on meie äh, plaanid eesistujana. aitäh! tahtsin teile midagi öelda vastuseks, aga te ei saa kuulda, sest teil tuli köhahoog, tahtsin lihtsalt öelda, et liikmesriigid, kui nad ütlevad, et nad on nõus direktiivi eesmärgiga, kõik liikmesriigid on eesmärkidega nõus, aga ma ei tea, mida sellega siis ikkagi mõeldakse. aga lasen raportööril äh, hakata neid küsimusi lahkama, ma vabandan, et teil see köhahoog nüüd tekkis, aga nüüd annaksime sõna komisjonile, härra Olivera. aitäh, esimees, tere hommikust kõikidele saadikutele, daamidele, härradele. minu sõnavõtt on väga lihtne, tahaksin äh, üle kinnitada seda, mida te niikuinii juba teate, nimelt et komisjon on oma selge seisukoha, poliitilise kohustuse võtnud, et see direktiiv tuleks vastu võtta, me tegime seda üsna hiljuti, meie arvates see direktiiv on vajalik, oleme seda meelt, et ettepanek on igati hea. ja kui on vajalik äh, teksti parandada, siis äh, seda me võime teha. nagu te teate, president Juncker parlamendi ees äh, on selgitanud, et äh, ta üritab veenda kõhklevaid liikmesriike nõukogus äh, ähm, selle heaks kiitma ja meie äh, volinik ähm, proua Jurova on samuti olnud valmis selle teemaga tegelema ähm, oma priorite-, oma prioriteetide hulgas tema ametiajal tahaksime ka Itaalia eesistujalt äh, tunnustada, nad on teinud suurepärast tööd äh, keerulistes oludes, oleme teinud väga tihedat koostööd nendega, kasutades ära ka eelmiste eesistujate tehtud tööd, et direktiivi tekst äh, muutuks tehnilisest vaatevinklist järjest paremaks samuti kohtusime Euroopa Parlamendi asepresidendi proua Lunatšekiga ja jääme ootama edasist koostööd lähitulevikus, aga tahaksin välja tuua ka mõned selle teema aspektid, on oluline märkida variraportööride rolli, kes tegelevad selle teemaga, kes esindavad erinevate fraktsioonide huve ja lõpetuseks äh, paluksin, et äh, te osutaksite oma toetust lähitulevikus, nagu te teate, parlamenti kutsutakse üles selle direktiivi toetama, parlament on alati komisjoni tööd äh, toetanud ja tahaksin proua Katalini tööd tunnustada, tänu millele toetati resolutsiooni, mis toetas seda direktiivi ja me ei saa ka eelmise raportööri äh, härra Romeva Irueda tööd kuidagi tähelepanuta jätta. ühel päeval see õigusakt vastu võetakse ja eelkõige tänu sellele, et parlament on teinud äh, jõupingutusi toetamaks komisjoni ja toetamaks äh, õigusakti vastuvõtmist nõukogus ja me mm, loodame, et te jätkate samas vaimus, aitäh! aitäh! nüüd anname sõna ähm, raportöörile proua Lunatšekile. aitäh, härra esimees. jah, olen värske raportöör ja mul on hea meel, et me oleme selle teema päevakorda võtnud, tahaksin ta-, tänada eesistujamaad Itaaliat, kes on teinud suuri jõupingutusi, et edasi liikuda ja loomulikult tänaksin ka komisjoni toetuse ja koostöövalmiduse eest äh, minevikus aga peaksime küsima, miks osa liikmesriike ei äh, tunnista seda võrdsuse põhimõtet, mida me peaksime ähm, rakendama, see on aluslepingutes kirjas. ja kuulan proua Viljetalt eesistujana, et teie usute sellesse, aga nagu esimees ütles, kõik liikmesriigid on nõus äh, diskrimineerimisvastase põhimõttega sel juhul tekib küsimus, miks ei tehta edusamme ja mul on jäänud mulje, olles äh, silmas pidanud äh, selle teema arenguid viimastel aastatel, et äh, meil ei ole tegemist mitte tehniliste probleemidega või õigusliku selguse küsimusega. me ei räägi siin üksikasjadest või detailidest ja kui komisjon ütleb, et teksti võiks heaks kiita, siis jah, või seda võiks parendada, jah, loomulikult, aga see ei ole põhiline, põhiline on poliitiline tahe ja et eesistujamaa Itaalia ja ka eelnevad eesistujad on seda üles näidanud, tegelik küsimus seisneb selles, et kuidas saada need kõhklevad valitsused to-, toetama seda mm, edasiliikumist. Ehm, tahaksin tuua näiteid selle kohta, et tegemist ei ole tehniliste küsimustega, vaid poliitilistega, nimelt võrdsuse, võrdõiguslikkuse küsimus tööhõive direktiivis, kõik sõltumata Mm, diskrimineerimise põhjustest äh, peavad saama võrdse kohtlemise osaliseks. Äh, nii on asjad seal direktiivis, ehk siis äh, kui isikut tema rassi või nahavärvi tõttu ähm, isikul on võimalik kohtusse kaevata näiteks diskoteeke, kui teda ei lasta sisse ähm, diskrimineerimise mm, klausli alusel, aga kujutame ette, et näiteks äh, gei paar ei saa ähm, diskoteeki, sest äh, neid sinna lihtsalt ei lasta, siis äh, diskrimineeritakse erinevaid gruppe erinevate tingimustele ja meie tahame lihtsalt võrdseid õigusi, nagu aluslepingud seda ette näevad. ehk siis ligipääsetavuse küsimus, ratastoolis inimesed omavad õigust äh, igale poole ise minna, ilma et nad peaksid paluma kelleltki abi. Austria parlamendis äh, on mul üks äh, kolleeg, kes võitles selle nimel, ta oli ratastoolis ja ta lihtsalt keeldus abist, kui rataste oli kalte oli liiga järsk või äh, olid äh, näiteks mingisugused trepiastmed äh, tema teel, kui ta pidi minema tualetti või kuskile. ma arvan, et see on kogu Euroopa Liidu teema ja ka nõukogu peab väga selgelt väljendama, et meie kodanikel on ootus, et Euroopa Liit kohtleks kodanikke võrdselt mis tahes erinevatel alustel ehk siis eh, minu üleskutse parlamendi liikmetele on järgmine, on oluline, et eh, te kõik, kes eh, te olete oma koduriigis valitsusparteide liige, palun rääkige oma kolleegidega, veenge neid, et tegemist on kodanikuõiguste küsimusega. valimiskampaaniates me alati rõhutame, kui oluline see on, kui oluline on iga üksik Euroopa kodanik, aga me ei täida oma lubadusi. parlament jah, teeb seda, mm, komisjon ka, aga nõukogu ei ole oma osa ära teinud ja nemad äh, alati ütlevad, et Euroopa Liit äh, teeb asju valesti, praegu on asjad vastupidi. võib-olla veel mõned aspektid, äh, siin mm, üldine raamistik on võrdõiguslikkus, diskrimineerimise vältimine ja, ja mitte see, et kedagi diskrimineeritakse ja teised saavad õigusi, äh, näiteks tööhõive ja diskrimineerimise vastase, rassiliselt diskrimineerimise vastase direktiivi poolt see juba nii on, ehk siis ligipääs kaupadele ja teenustele ja nagu ma juba ütlesin, kui me ei diskrimineeri, kui see on õiguslikult siduv äh, rassi, nahavärvi puhul, siis peab see samamoodi äh, kehtima ka muu diskrimineerimise kohta, vastasel juhul koheldakse inimesi ebavõrdselt erinevate kriteeriumide puhul. mul on väga hea meel, et uus komisjoni president Juncker on teinud selge avalduse, et see on tema prioriteetsete teemade hulgas ja mm, ka volinik on selle prioriteetide hulka võtnud, ma olen mm, veendunud, et komisjon toetab meid mm, igati ja olen samuti lootusrikas, et mitte ainult Itaalia, vaid ka järgmine eesistujariik Läti on meiega ju samas paadis ja veel üks aspekt. osa valitsusi ja kui ma õigesti mäletan, Saksa valitsus pikkade aastate vältel on öelnud, et see on liiga kulukas ettevõtmine. jah, loomulikult ligipääsetavus, eriti just näiteks liikumispuudega isikutele, aga ka teistele, näiteks kui me räägime ratastoolis inimestest, aga kui näiteks äh, lapsevanem on ähm, vankris lapsega, aga ka temal on keeruline näiteks postkontorisse pääseda, kui ta peab äh, trepist üles minema. me kõik äh, loomulikult peame sellega tegelema, loomulikult sellega kaasnevad ka kulud, aga ka diskrimineerimisega kaasnevad kulud. see teeb inimeste elu keeruliseks, nende eraelu, aga ka nende tööelu nad ei saa ennast täielikult rakendada. mulle ei meeldi see argument, aga kohati me peame seda ka kasutama. sest see toob kaasa kulusid ju ka ühiskonnale, majandusele kui, kui nii-öelda kui inimesed, kellel on anded, nendel, neil on potentsiaali, ei saa seda täielikult rakendada ka tööelus, kuna nende ligipääs äh, kaupadele, teenustat-, teenustele on takistatud, siis äh, kaotame me kõik. me peame ka seda arvesse võtma. on äh, tehtud mõjuhinnanguid parlamendis sel teemal, me peame seda edasi uurima, vaat-, vaadates, millised kulud kaasnevad mittediskrimineerimismeetmete rakendamata jätmisega. ma olen üsna äh, Ehm, veendunud, et need võivad olla sama kõrged kui äh, rakendamise kulud, ehk siis äh, ka kriisi tingimustes ei tohiks me lubada äh, valitsusi kasutada mm, kulude argumenti diskrimineerimise põhjendamiseks. ma vabandan, et ma pisut koosolekule hiljaks jäin, aga peatuksin siin ja tahaksin tänada eesistujamaad Itaaliat, tänan komisjoni, kes on meiega samas paadis ja loodame edasi minna ja loodan, et äh, kolleegidele on võimalik rääkida, kuidas äh, saada mm, riikide valitsustes äh, edendada diskrimineerimisvastast poliitikat, et see oleks iga kodaniku igapäevane õigus Euroopa Liidus, aitäh. suur tänu teile, Ulrike. kõik variraportöörid on kohal ning me kuulsime ka seda, mida soovis äh, siin öelda eesistujariik ja komisjon. Äh, Itaalia esindaja teil äh, tavas köha hoog, ma ei hakanud, tahtnud teile küsimust esitada, vaid soovisin lihtsalt kommenteerida seda, mida te ütlesite ühiste põhimõtete kohta, nii et ma tahtsin lihtsalt kommentaari lisada, seal ei olnud vastust vaja soovisime eelkõige teada, millised on olnud praktilised edusammud. enne kui ma annan sõna variraportööre, äh, anna, äh, annaksin sõna härra Poliulele. suur tänu. võrdne kohtlemine äh, on üks äh, olulisemaid põhimõtteid Euroopa Liidus ja peaksime tegema kõik selleks, et neid põhimõtteid täita. teeme selle küsimusega tööd, samas on palju probleeme lahendamata. direktiivi eesmärk on garanteerida võrdne kohtlemine äh, kõigile, sõltumata nende religioonist, äh, puudest või seksuaalsest orientatsioonist ma arvan, et eesmärki ei pane keegi küsimuse alla, peame kõik liikuma selle eesmärgi suunas. usun, et äh, direktiiv äh, jätab piisavalt ruumi riiklikele pädevustele, et liikmesriigid suudaks äh, paika panna standardid, mille alusel võidelda diskrimineerimise vastu. kuid mina leian, et me peaksime tutvustama palju jõulisemalt direktiivi ning samuti neid väärtusi, mis sellega seotud on sellega seoses loodan, et saame selle eh, instrumendi osas töö varsti lõpetada ning menetluslikud küsimused ei eh, takista meie kodanikel võrdse võimelusi saavutavamast. ma soovitan, et loodan, et komisjon need eh, neli lahendamata probleemi lahendab, olen täiesti nõus eesistujaga, meil on vaja reaalse rakenduse Eh, toimumise kontrolli. esimene variraportöör eh, eh, Rahvaparteist, Karassa, palun. tervist, mul on hea meel selle üle, et Itaalia eesistumisel on valmidus patiseisust nõukogus välja tulla. loomulikult meil on sarnased väärtused põhimõtted, kas me peame tõesti kõik need aastad hiljem arutama seda, kas me oleme diskrimineerimise vastu, kas ei ole ilmselge, et Euroopa Liidus me oleme äh, äh, diskrimineerimise vastu võrdse kohtlemise poolt, peame liikuma edasi järgmise see faasi, peame arutama, millised on reaalsed probleemid nõukogus, peame nendega tegelema. olen nõus sellega, mida ütles äh, raportöör. ehk siis äh, ehk et kahe tuhande üheksandal aastal äh, võtsime vastu parlamendi seisukoha, ma soovisin küsida Itaalia eesistujalt, äh, kes ütles, et aruta, avame täieliku arutelu ja vaatame kõik küsimused üle, kas olete arvesse võtnud parlamendi seisukoha, mille äh, ütlesime välja kuus aastat tagasi, kas ähm, ja kui, kui suurel määral kavatsete seda arvesse võtta? ning eh, diferentseerimisküsimused on muidugi väga tähtsad, eh, ligipääsu küsimused samuti, sooviksin teada, kuidas nende küsimustega tegeletakse. saan aru, et ka eh, kuluküsimused on olulised mõningates liikmesriikides, mis on seotud lähimuspõhimõttega, pädevuste jagamisega samas aga ei saa me eh, panna kuidagi mm, eh, väärtused sõltuma kuludest. see, eh, selle teemaga peaks esmajärjekorras tegelema. arvan, et arutelu parlamendis peab rohkem fokusseeritumaks saama, peaksime mõtlema, kuidas patiseisust välja tulla ning sooviksin üles kutsuda Itaalia eesistumist äh, Te ütlesite, et arutelu toimub ministeeriumi tasandil äh, ja seda enne eesistumise lõppu. loodan, et äh, see ei tähenda mitte arutelu algust, vaid et see tähendab seda, et tehakse konkreetsed ettepanekud selle kohta, millistes valdkondades on võimalik edusamme loota. suur tänu. järgmisena saab sõna äh, Eh, Silvi Graham. Eh, suur tänu teile, esimees, sooviksin samuti tänada eh, eelnevaid sõnavõtjaid, nii Itaalia eesistuja esindamist kui ka komisjoni esindajat. väga palju häid vastuseid anti, ma olen nõus sellega, mida ta ütles, et direktiiv on keeruline Äh, kuulasin huviga ka äh, erinevaid küsimusi äh, edusammude kohta ja samuti ka seda, kuidas oli tore kuulda, kuidas komisjon ütles, et parlament saab aidata edasi liikuda, samas tundub aga, Äh, ei ole näha, et parlamendi jõupingutustest hoolimata toimuks reaalset edasiminekut äh, ning äh, seda hoolimata sellest, et protsess on kestnud juba kuus aastat ning erinevaid vastulauseid ja probleeme tekib aina juurde. me võiksime siin tuua väga palju näiteid diskrimineerimise ähm, kohta kogu Euroopas. pärast Euroopa Parlamendi valimisi oli selge, et meil on vaja sellist Euroopat, mis räägiks kaitsmisest, diskrimineerimise vastasest võitlusest. minu meelest äh, oleks äärmiselt kummaline äh, mõelda, et me ei saa edasi liikuda, me ei saaks kuidagi oma kodanikele õigustada äh, seda tõk-, takerdumist, mitte edasiliikumist. me peame Euroopa institutsiooni poolt näitama, et need eksisteerivad ka selleks, et kodanikke kaitsta. seega on vaja edasi tegutseda e. ning paar äh, küsimust, esimene neist äh, puudutab neid argumente, mida siin kasutavad liikmesriigid e ja see puudutab eriti just viimastel ajal toimunud takerdumist e. näiteks tõendite esitamise kohta see mm, puudutab ka eh, mõjuhinnangut selle kohta, kui kulukaks selle teksti mittevastuvõtmine eh, võiks kujuneda. see puudutab ligipääsu teatud teenustele, tervishoiuteenustele, elukohtadele. see kõik puudutab meetmeid, eh, mis puudutavad diskrimineerimise ärakaotamist ja sellises direktiivis peavad nad kindlasti olemas olema ning teine küsimus, mida soovisin käsitleda, eh, puudutab siis seda, et pärast eh, seda, kui eh, töö on olnud blokeeritud ja on arutelud edasi toimunud Koreperis ja mujal, sooviksin ma teada, milline manöövritamisruum meil on veel selleks, et edasi liikuda. endine õigusvolinik rääkis tõhustatud koostööst selle direktiivi puhul. kas äh, Eh, see on üks võimalus, kuidas edasi liikida, kas arutelud võivad, eh, võidakse selle peale eh, taaskäivitada, ühesõnaga, kas see üks võima-, kas on meil olemas mingigi võimalus seda küsimust ka sellest, selle rakursi alt arutada? suur tänu, Silvi. ja Sofia saab liberaalide nimel sõna suur tänu Itaalia eesistuja äh, esindajale ja komisjonile nende toetuse eest selle küsimuse arutamisel. ma olin variraport, olen olnud variraportöör selles äh, küsimuses juba üle-eelmise parlamendi koosseisu ajast peale, see on üks äh, kõige pikema, pikaealisem projekt Euroopa Liidus, seda on ilmselt täheldanud ka kõik teised kolleegid ning Itaalia esindaja ütles, et kõik äh, liikmesriigid äh, jagavad äh, e-, sama eesmärki, tundub aga, et ei jaga. no kui raskeks võib see siis olla? kahe tuhande üheksandal aastal võtsime vastu otsuse, nad võivad lihtsalt selle seda kopeerida ja eh, eh, kasutusele võtta, siin ei ole mitte mingisuguseid tehnilisi eh, probleeme, siin on lihtsalt poliitilise tahte puudus, et tunnistagem ometi, mis toimub. kahe tuhande kaheksandast aastast alates, kui tehti esimesed ettepanekud, on poliitiline reaalsus ja poliitiline kliima muutunud ning väga paljud valitsused on rassistlikud, ksenofoobilised, misogüünsete part-, aparteide eh, tule all, kes on eh, lisaks veel homofoobsed eh, mustlaste vastu, islami vihkajad, juudi vihkajad, nii edasi. Mm, sul jäi paar tükki vahele, ma arvan, ütleb esimees ühesõnaga, kas see ei ole tegelikkus, kas see ei ole mitte põhjus, miks valitsusparteid ei julge eh, edasi liikuda, kui nad, eh, see on tõesti tõsi, et tegemist on tehnilise probleemiga, siis miks nad ükshaaval ei äh, Ähm, astu ette ja äh, selgita oma seisukohti. kui nad toetavad tõepoolest võrdset kohtlemist, siis on võimalik äh, ühe pärastlõunaga äh, asjaga ühele poole saada. nagu ma teile meenutasin, alustasime kahe tuhande kaheksandal aastal selle protsessiga, praegu on kaks tuhat neliteist. millal, mis hetkeks kavatsevad liikmesriigid selle teemaga ühele poole saada, kui kaua peavad Euroopa kodanikud veel ootama? ning eh, öeldakse, et eh, võrdse kohtlemise kulu on eh, ettekäändeks. mina ei saa aru sellest, kuidas keegi, kes on, saab olla iseseisev ja kes suudab tööd teha, kuidas ta saab olla koormaks riigile, see on ju jamps. ärgem rääkigem üldse asja moraalsest poolest, nii et ärgem kasutagem puuetega inimesi mm, patuoinana ning äh, võttes arvesse, et äh, me oleme seda asja arutanud kahe tuhande kaheksandast aastast alates, ilma direktiivita oleks võinud juba vastu võtta sellised otsused, me räägime ligipääsvate äh, hoonete ehitamisest, need oleks võinud kõik kohandada juba, mis neid tagasi hoiab? ja miks liikmesriikidel on vaja Euroopa direktiivi selleks, et garanteerida võrdset kohtlemist kõigi kodanike jaoks? mis lähimuspõhimõte pagan võtaks? see on põhiõigus, seda tahtaks teha eh, spontaanselt, ilma igasuguse Euroopa direktiivita. nii et eh, ärgem teeselgem, lõpetagem tühja jutu ajamine, võtkem see direktiiv vastu, võtame ja võtkem vastu see mudel, mille võttis vastu Euroopa Parlament, aitäh teile! suur tänu sulle, Sofi. järgmisena saab sõna härra Versikunis. kuue fraktsioon täielikult toetab seda direktiivi kuid eh, peaksin näita, tahaksin protesteerida silmakirjalikkuse eh, vastu, mida näitavad üles nõukogu ja komisjon selles valdkonnas. Euroopa eliit eh, kaitseb sõnades põhiõigusi, samas ei soovi neid inimõigusi kaitsta. sellega seoses ei ole äh, nad edasi arendanud kõik need aastad seda direktiivi. konkreetsed näited teile selle kohta, kuidas Euroopa Liit eh, eh, tõlgendab eh, inimõigusi ja põhi ja võrdset kohtlemist. see puudutab memorandumit Troika programmi, mis peale suruti teatud liikmesriikide Eh, Troika, kus osalesid ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank, nõudsid, et Kreeka juuriks välja enamuse sotsiaaltoetused puuetega inimeste jaoks, mis eh, on eh, range, mis on räige kahekümne esimese artikli rikkumine põhiõiguste hartast on ilmselge, et nad ei soovi veel detailsemaid äh, reegleid ning veel enam. mis puudutab tööpuudusprobleemi, äh, troika on meile Eh, peale sundinud kohustuse langetama eh, madalamaid palku noorte jaoks, mis eh, on viisteist protsenti vähem elatusmiinimumist. seda hoolimata sellest et on olemas juba direktiiv, mis juba toimub. ja hoolimata sellest, et põhiõiguste harta artikkel kakskümmend üks äh, keerab, äh, keelab ära sellise diskrimineerimise. sellega seoses on selge, et puudub poliitiline tahe ning sellist silmakirjalikkust tuleb hukka mõista järgmisena äh, ECR-ist äh, proua Tšerek. härra, suur tänu teile. ma räägin poola keelt. kõigepealt sooviksin tänada Ulrike Lunatšeki ning proua Intvelti, kes rääkisid puuetega inimestest ning äh, ähm, see on äärmiselt oluline minu jaoks Poola parlamendis. kui ma seal olin, siis rääkisime väga palju sellistel teemadel. sooviksin rääkida ühest teisest aspektist. kui kuuli, kuulas, kui kuulsime, mida ütlesid volinikukandidaadid oma kuulamisel, siis äh, räägiti äh, seksuaalvähemuste liikumisest kui Euroopa teema, Euro-, kogu Euroopa konsensusest, kuid samas tahaksin öelda, et sellist äh, konsensust ei ole olemas seksuaalvähemuste osas, seda näeme näiteks Ungari ja Poola konstitutsioonis ning äh, ka Leedu põhiseaduses, Horvaatias ning äh, näeme ka intensiivseid liikumisi paljudes teistes äh, riikides toimuvad tõelised sotsiaalsed liikumised äh, sellise lähenemise vastu. selliste põhimõtete vastu on paljud riigid ja seda siin välja ei öelda. räägin siin sellest, et abielu mehe ja naise vaheline abielu peab olema osa meie eh, kultuuripoliitikast ja see ei saa olla eh, vabatahtlik, see peab olema kõigi jaoks eh, kohustuslik. ning sellise ning seksuaalvähemuste küsimuse arutamine lõhestab Euroopat ja see eh, samuti tõrjub meist eemale riike, keda soovid endale, keda soovime endale lähemale eh, eh, tuua, näiteks Moldovat ja Gruusiat. see ei suurenda meie autoriteeti me oleme siin äh, demokraatlike riikide liit, me ei pea rääkima siin sellest, milline on Euroopa kultuuripärand, milline on meie õiguslik pärand, suur tänu teile. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, äh, sotsialistide esindaja. suur tänu, ma ta-, sooviksin ühineda nendega, Eh, kes soovivad eh, kaitsta eh, puuetega inimeste huve. Tallinnas toimus möödunud nädalal konverents, mille organiseerisid sotsiaaldemokraadid väärikuse teemadel. see puudutas ka mm, mitmete puuetega inimesi. Nad tõesti loodavad, et meie siin Euroopas su suudame aidata probleemi lahendada, sest see ei puuduta mitte ainult ligipääsu tööturule, sest ainult osa neist inimestest on kaasatud, kuid on suurte puusapuudega inimesi, kelle väärikust haavab see, millised igapäevaseid probleeme nende elus on, mida nad ei saa äh, Ähm, äh, lahendada, sest paljudes riikides, nagu ka Eestis, on kogu koorem langenud perekondadele ning riigid ei leia end neile mingisugust kohustust selliseid inimesi aidata või toetada, et nende väärikust säilita, säilitada. ning äh, võiksime öelda, et inimesel, kõikidel inimestel on õigus väärikusele need inimesed, kellel on äh, raske puue, äh, kui inimesed saavad tööd teha, äh, siis sellel asjal on ka ähm, majanduslik su-, kuid tegelikult ei ole see ainult majanduslik aspekt, vaid siin on ka inimväärikuse aspekt oluline. suur tänu, Marju. järgmisena saab sõna kolleeg Stevens. suur tänu sooviksin meenutada et, et äh, kümme protsenti äh, kod-, meie kodanikest on äh, mingisuguse puudega, me peame neid kohtlema täisõiguslike, täieõiguslike kodanikena. E, ja see direktiiv loomulikult ei lahenda kõiki probleeme, kuid see on siiski samm õiges suunas puudega inimesed võivad panustada ühiskonda, neile peab aga andma võimaluse seda teha. kuidas oleks võimalik, kuidas see võimalik oleks? peaksime ehm, alustama haridusest, peaksime alustama elukohas sotsiaalkultuurilistest äh, äh, tõketest. ainult nii oleks meil võimalik äh, Ehm, rääkida täielikust kaasamisest, peame rääkima ligipääsust, sest väga palju on selliseid eh, tõkkeid, mis ei lase neil ühiskonnas eh, osaleda. on olemas ÜRO konventsioon ehm, puuetega inimeste kohta, enamus liikmesriikid, enamus riikidest on sellele alla kirjutanud. nii et Euroopa Liit, Euroopa liikmesriigid on tegelikult eh, selleks juba kohustatud. muudkui räägitakse ja räägitakse, kuid tegelikult peab midagi tegema. kõikides liikmesriikides on olemas vastutavad asutused ja tuleb juba olemasolevad direktiivid ja reeglid eh, kehtima panna. igal liikmesriigil on vaja suhtuda sellesse kui isikliku au küsimusse, et kokkuvõttes saaksime ometi rääkida juba kaasavast poliitikast suur tänu. järgmisena. väga paljud kolleegid soovisid sõna. ma üritan võimalikult paljudele sõna anda ja järgmisena saab sõna Peter. suur tänu. ma sooviksin paar sõna öelda ungari keeles, sest eh, Poola kolleegid ütlesid eh, midagi Ungari kohta. nagu seda ütles äh, Poola kolleeg. on mul selline mulje, et äh, me oleme äh, sada aastat tagasi läinud. arvan me ei saa rääkida monopolistlikult äh, selle kohta, milline on perekond, me ei saa et nõuda, et ühte tüüpi perekond oleks kõigile kohustuslik. ei ole tõsi, et Ungari ühiskond on alternatiivsete perekondade vastu, seda on meie valitsus, meie Ungari ühiskonnas ei soovi kedagi kõrvale jätta, me ei arva ka, et me saaksime äh, seda teha ei seksuaalse orientatsiooni ega muude põhjuste pärast. kui äh, seksuaalse äh, suunitluse tõttu äh, diskrimineerimine kaob ära, siis oleme me kõik rikkamaks saanud. suur tänu lugupeetud kolleegid, nagu härra Jurek, räägin ka mina poola keeles, mis on minu emakeel. kui räägime sellest direktiivist, keskendume eelkõige puuetega inimeste õigustele. selles küsimuses ei ole keegi äh, ju vastu ning äh, kui see direktiiv räägiks äh, ainult äh, puuetega inimeste probleemidest, siis läheks see direktiiv kergesti läbi. ma ei saa olla nõus nendega, kes rääkisid siin antisemitismist, diskrimineerimisest ja nii edasi, ma ei ole sellega nõus Lissaboni lepe jätab liikmesriikide kätesse eh, põhiseaduslike õiguste kaitse. arvan, et eh, peaksime olema teadlikult sellest, et kodanike põhiõigused, perekondade õigused eh, on erinevates liikmesriikides erinev ning seda tuleks respekteerida meie liikmesriikides on erinevad, äh, erinevad traditsioonid ja seda tuleks austada. mõningates riikides, nagu näiteks Poolas, äh, äh, on, ollakse seksuaalvähemuste ideoloogia vastu. traditsiooniliste perekondade õigused on põhiosa, põhi, juba Rooma õigusest peale Euroopa õiguse põhiosa ning mitte ainult poolakad, vaid horvaadid, ka eh, prantslased, kes suurtel meeleavaldustel on osalenud, leiavad, et see on nurgakivi meie tsivilisatsiooni, eks seda peate arvesse võtma. ning, eh, ning eh, see direktiiv on suunatud selliste liikmesriikide vastu ning äh, see, kui rünnatakse selliste riikide traditsioone, siis äh, tekib äh, probleeme. ma arvan, et peaksime minema edasi, peaksime selle küsimuse, selle, selle sotsiaalse grupi ähm, küsimuse arutamise kõrvale jätta, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Jurek, ei ole ühist lähenemist seksuaalvähemuste küsimuse arutamisele see ei tähenda seda, et Euroopa üks osa on halb, me ei saa ideoloogilist äh, kokkupõrkeid äh, lubada endale, peame tegema äh, kõik selleks, et minna kõige olulisemaga edasi. okei okay,, well, okei okay,, colleagues on that. hästi, kolleegid, võtame nüüd selle arutelu kokku. aitäh selle arutelu eest. kolleegid, nagu te näete Need tänased arutelud illustreerivad väga hästi, kuivõrd ulatuslik on meie komisjoni pädevus. Silja, kas sul on protseduuriline küsimus? jah, mul on protseduuriline küsimus. ma mõtlen, et kas siin ruumis võib mingeid avaldusi teha? kas on äh, lubatud öelda selliseid asju, mis on inimesele alandavad, alandavad inimestele, kes siin võib-olla on, kes võib-olla meid näevad, kas me ei peaks natukene mõtlema selle üle ja kasutama siin kojas mingeid selgeid reegleid? selleks, et mitte inimesi solvata. Äh, me kaotame oma maine täielikult ja minul on tõesti häbi siin saalis olla Äh, mul tundub, et mul ei ole siin õhku enam, mida hingata. jah, äh, sa tegid just avalduse mõnede eelnevate sõnavõttude kohta. Äh, ma arvan, et kõik said aru niikuinii, mida kolleegid mõtlesid ja, ja, ja kuidas sellesse suhtuda. kolleegid, ma arvan, et meil kõigil on oma arvamus selles küsimuses ma ei hakka sellel teemal praegu arutelu pidama. Te, te andsite oma seisukohta selgelt mõista. ja ma arvan, et teised kolleegid on teiega nõus. mina ei tahaks varju jätta ka neid häid asju, mis selle arutelu käigus äh, esile tulid Äh, me räägime siingi ju diskrimineerimise vastasest direktiivist ja oleks väga kahju, kui need viimased märkused, need positiivsed äh, asjad äh, varju jätaks ja palun nüüd, et Ulrike Lunatšek selle arutelu kokku võtaks, tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et kogu sellel asjal on väga pikk ajalugu. meil oli kaks raportööri, härra Ruema, ja nüüd on see dokument siis jäänud nõukogusse toppama ning äh, Ehm, meil avaldatakse suurt survet väljaspoolt ja me teame, et Itaalia eesistujana vaatamata tööle, mida nad on teinud, ei ole jõudnud kuigi kaugele ja meile avaldatakse suurt survet, et me kuhugi ei jõuakski. me toetame üsna paljusid selle horisontaalse diskrimineerimise vastase direktiivi elemente aga mm, praegu on olukord selline, et nõukogus ei ole võimalik äh, üksmeel saavutada, jah, raportöör ja variraportöörid teevad tõesti väga palju tööd, aga äh, jah, me peame tegema siin tõesti koostööd raportööriga, et äh, asi käivituks ja nüüd ma palungi, et raportöör siis selle arutelu kokku võtaks ja räägiks ka oma strateegiast, kuidas edasi liikuda. ma tean, et Itaalia eesistujamaana teeb väga head tööd, aga meil on äh, strukturaalne probleem liikmesriikidega. niisiis, Ulrike, räägi meile siis sellest, kuidas asjadega edasi liikuda, vähemalt parlamendi poole peal. aitäh, esimees, enne kui teen seda, mida sa ütled, peaksin vastama neile siin inimestele, kellele ka Cecilia viitas. ma räägin äh, härra Jurekist ja härra Žovskist kõigepealt ma paluksin, et te loeksite seda teksti. sellepärast, et äh, jutt puudutab juurdepääsu teenustele ja kaupadele. ma arvan, et äh, igal inimestel peaks ju olema õigus siseneda teatud korterisse, ilma et talle öeldakse, et ma ei soovi, et kaks geid näiteks korteri äh, üürivad, ma ei soovi, et puuetega inimene minu korteri üürib, selles on asi me ei räägi siin abielust, samasooliste abielust, see ei ole selle dokumendi mõte, nii et, et palun lugege seda direktiivi ja siis võtke sõna, see on minu esimene soovitus. teine soovitus on, et seksuaalvähemuste õigused ei ole ideoloogia küsimus. lesbid, geid, transseksuaalid on olemas olnud äh, Äh, Rooma impeeriumist äh, peale, juba Rooma impeeriumi eh,, keisrite hulgas, kui ajalooraamatuid lugeda. Te, need on olnud kõigis maailma piirkondades, kõigis kultuurides, kõigis usurühmades, need inimesed on katolikus kirikus, teistes kristlikes kirikutes, juutide hulgas, moslemite hulgas, ükskõik millisest usundist on jutt sellepärast, et tegemist ei ole valikuvõimalusega, inimene ei otsusta, kellesse ta armub sama võib juhtuda teie lastega, teie lastelastega, kui teil neid kunagi on, teie vendade-õdedega. mõnede inimesega juhtub, et nende vanemad saavad kunagi elu jooksul teada, et tegelikult on nad kas biseksuaalid või armuvad siis samasoolisse inimesse ja, ja see, millest me praegu räägime, on diskrimineerimine ja mina isiklikult, ma ei taha asja isiklikuks ajada, aga see, mille, eh, mille põhjal te ütlete minule kui lesbile, eh, kes seda on avalikult tunnistanud rohkem kui kolmkümmend aastat, et eh, mina ei saa viidata diskrimineerimisele Äh, kui mind kohvikust välja visatakse, lihtsalt sellepärast, et ma oma partneril käest kinni hoidsin ja võib-olla teda avalikult suudasin. Äh, see juhtus äh, ühes Austria kohvikus, mitte minuga, aga kellegi teisega. seda me tahame ära hoida. kui te jätate välja siit direktiivist seksuaalvähemused, siis sellised asjad hakkavad juhtuma, ma ei saa aru, miks te ütlete, et see direktiiv on vahend, mille abil tahetakse liikmesriikidele midagi peale suruda. ma ei saa aru, miks te ütlete, et see direktiiv on ideoloogilise konfrontatsiooni vahend. mis asi see ideoloogia on? kuidas on ideoloogia seotud armumisega? ja, ja seda ja ei, ei soovi ka seda mitte varjata, vaid et saaks öelda seda oma vanematele kodus. kartmata, et sind sellepärast kodunt välja visatakse, kartmata, et et sind koolist selle pärast välja visatakse, et sind hakatakse kiusama ja igasuguste nimedega nimetama, lihtsalt sellepärast, et te olete kellessegi armunud. milles siis see probleem on, ma ei saa sellest lihtsalt aru, te ütlete, et selline ideoloogiline lähenemine äh, Poolas, kui te olete Poola äh, pa, Äh, Poola parlamendi spiiker, siis valiti muideks ametisse ka üks Poola gei mees, ma kohtusin temaga eelmisel nädalal äh, äh, Mehhikos ühel konverentsil, kus oli väga palju äh, sama homoseksuaale ja seal nähakse Euroopa Liitu kui sellist äh, piirkonda, kus tõesti seksuaalvähemuste huve kaitstakse, kus need inimesed saavad samuti väärikalt elada ilma kartmata, sest et väga paljudes maailma piirkondades äh, minutaolised inimesed pannakse vangi või tapetakse, rääkimata äh, sellest, et me ei saa avalikult korterit üürida ja avalikult oma partneriga koos elada ja võib-olla ka lapsi saada. mina tõesti nõuaksin, et te palun lõpetaksite ideoloogilistest vastuseisudest kõnelemise. Euroopa Liit ei, ei suru midagi liikmesriikidele peale. Teie parlamendid ja teie valitsused on kokku leppinud äh, põhiõiguste harta osas. selles hartas on selgelt öeldud, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse alusel Lissaboni leping on samuti teie valitsuste poolt heaks kiidetud. ma ei tea, kas te tollal olite parlamendi spiiker või ei, aga teie valitsus, Poola valitsus samuti leppis selles lepingus kokku. nii et, et mis juttu te praegu räägite, et Euroopa Liit üritab midagi peale suruda, te olete osaks Euroopa Liidust, Euroopa Liit ei suru liikmesriikidele mitte midagi peale. me lihtsalt soovime, et liikmesriigid väga selgelt välja ütles siis, et seksuaalvähemuste õigused, täpselt nagu ka puuetega inimeste õigused, nende inimeste õigused, kes äh, kuuluvad äh, mingisse usurühmitusse, mis ei ole enamususk, et äh, neid inimesi ei tohi diskrimineerida. või võrdsed õigused peavad olema kõigil. kõnelejad katkestatakse. And I'll come to the end. I, you can ja nüüd ma lõpetan. jah, tee seda palun poole minuti jooksul, öeldakse ma tahaksin öelda, et enamik nendest, kes siin äh, sõna võtsid, toetasid seda, mida ma ütlesin alguses ja ma ka ütlesin, kuidas ma kavatsen edasi liikuda. ja ma tean, et ECR fraktsioonis on äh, keegi teine raportöör, nii et, et ma loodan, et me suudame temaga koostööd teha ja järgmisel nädalal loodetavasti ta on kohal ja toetab vähemalt mõningaid punkte ma arvan, et edasiliikumise strateegia on, et liigume edasi nendega, kes tahavad eesistujamaadega, kes seda tahavad. ja mulle väga meeldiks, kui Itaalial õnnestuks suur samm edasi astuda ja asjaga ühele poole saada. minu jaoks on kõige olulisem see, et me ise teeme koostööd nende valitsustega, ja nende osapooltega, nende erakondadega, kes on valitsustes praegu, kes kahtlevad, kes on tõrksad, et me tõesti kõneleksime nendega ja mina isiklikult kõnelen kõigi variraportööridega ja kõigi nende saadikutega, kes on valmis sellel teemal koostööd tegema ja nagu ma ütlesin, me peame rääkima ka sellest, et asi ei ole kulus, asi on väärikuses. aitäh ja nüüd palume, et eesistujamaa aga ma ei anna teile sõna, sest ajast oleme ju maha jäänud. me loodame, et eesistujamaal õnnestub selles vallas siiski mingeid edu saavutada. Te kuulsite, mida parlament asjast arvab ja ma arvan, et on täiesti selge, et me soovime edusamme. me, kuna meil ei ole eriti palju aega, siis me teilt lõppkommentaare enam ei oota, aga ma arvan, et te teate nüüd selgelt, mida parlament sellest direktiivist arvab ja aitäh kolleegidele suurepärase arutelu eest. kas ei, vabandust, arutelu. me tuleme selle arut-, selle teema juurde tagasi veel tulevikus ja siis saate sõna, aga mitte praegu, sellepärast et me oleme kõvasti ajakavast maha jäänud niisiis, kolleegid, ma arvan, et meil oli tõesti väga emotsionaalne arutelu, aga läheme nüüd siis korrakaitsealase koolituse juurde. see võib-olla ei ole nii põnev teema, aga siiski väga palju kolleege on ka selleks teemaks siin kohal me räägime siis Euroopa Liidu ametist, Sepolist ja raportöör on siin, Kinga. kas sina alustad või anname kõigepealt sõna komisjonile? niisiis, kuulame kõigepealt ära komisjoni. Commission first, no? Thank you very much, Mr. niisiis, komis-, komisjon kõigepealt aitäh aitäh, esimees, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, tere hommikust kõigile. jah, me tõesti eh, ootame käiguvahetust. see on käiguvahetus võima-, võrreldes aruteluga, mida me just kuulsime eh, mul on väga hea meel, et siin komisjonis on ka Euroopa Komisjonil võimalik tutvustada oma uue määruse Äh, sisu, see määrus puudutab siis Sepolit. möödunud aastal me olime tunnistajaks äh, äh, sellele, et Sepolist kõneldi üsna palju, aga need arutelud ei keskendunud alati selle ameti sisulisele tööle või selle lisandväärtusele. pigem räägiti ühinemisest ja sellest, kus Sepol asuma peaks. aga siiski need arutelud juhtisid tähelepanu sellele, et Seepol vajab reformi, see amet peaks oma eesmärki veelgi paremini teenima. kaasseadusandjad leppisid kokku, et selle ameti õigusliku raamistiku läbivaatamine tuleb äh, teha niisiis komisjoni aspektist äh, ongi selle ettepaneku taga ja just selle taga, et me esitame selle ettepaneku praegu, eh, tugineb kolmele punktile. kõigepealt tuleb Sepoli raamistikku reformida ja viia see kooskõlla sellega, mis on teistel ametitel. samuti tuleb Sepol samaaegselt varustada vahenditega, et ta suudaks eh, siis neid korrakaitsealaseid koolitusi läbi viia ning eh, teiseks tuleb Sepolile ja tema personalile anda tagatise selle ameti tuleviku väljavaadete osas Budapestis ning lõpetuseks tuleb reageerida siis kaasseadusandjate üleskutsele äh, vaadata uuesti läbi see nõukogu otsus, mis praegu reguleerib Sepoli tegevust. komisjoni ettepanek tugineb ettevalmistavale tööle, mis tehti kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning see ettevalmistav töö keskendus ju nimelt Sepoli õigusliku aluse kaasajastamisele see ettevalmistav töö äh, jõudis siis lõpule ja me tegime mitmed olulised järeldused ja need järeldused viitasid sellele, et on vaja tõhusalt äh, tõesti õiguskaitsealast koolitust läbi viia. see on, äh, see koolitus peab olema tõhusam ja parem me jõudsime järeldusele ka, et oskuste ja teadmiste lõhe korrakaitseametnike vahel vajab ületamist. niisiis, tuginedes nendele järeldustele ja ka kaasseadusandjate palvele, et Sepol jääks sõltumatuks ametiks ja et see asukoht jääks Budapesti sellele, sellele siis ongi reaktsiooniks komisjoni ettepanek, me näeme ette siin õigusliku raamistiku uuendatud sepolüle, millel on pisut laiemad eesmärgid ja kaasajastatud juhtimissüsteem. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see ettepanek, nii nagu ta on esitatud, ei too kaasa täiendavat rahalist kulu, seda on ka kirjeldatud siis eh, lisas, mis eh, raha küsimusi käsitleb Äh, samuti äh, tuleb kinni pidada siis nendest ülempiiridest, mis komisjoni teatisega juulis äh, kaks tuhat kolmteist on paika pannud, see puudutab siis inimressursse ja rahalisi ressursse detsentraliseeritud ametitele. tulles nüüd ettepaneku teksti struktuuri juurde, siis see järgib neid standarde Äh, sätteid, mis komisjon on välja töötanud äh, selleks, et peegeldada siis täielikult äh, komisjoni kohustusi läheneda detsentraliseeritud ametitele ühtemoodi. ja ma tean, et parlament on sellise lähenemisega hästi kursis mis puudutab ettepaneku sisu, siis selle ettepaneku eesmärk on anda Sepolile kohane õiguslik mandaat ning ka ümberjagamise läbi või vajalikud vahendid selleks, et seda väljaõpet ja koolitust saaks siis läbi viia vastavalt õiguskaitsealase koolituse teatisega ja samuti tahame parandada selle ameti juhtimist, et parandada selle tõhusust ja viia see vastavusse siis nende põhimõtetega, mis on seotud ühise lähenemisega detsentraliseeritud ametitele Äh, andes Sepolile ülesande koordineerida siis äh, õiguskaitsealase koolituse elluviimist, laiendab see ettepanek Sepoli võimalusi toetada, arendada ning koordineerida äh, korrakaitseametnike koolitust kõigil tasanditel. aga me ei taha kahjustada liikmesriikide algatusi, mida liikmesriigid ise selles valdkonnas on teinud. teisisõnu, see laiem mandaat äh, ei tähenda liikmesriigi eesõigustesse tungimist, need jäävad täiel määral kaitstuks. ning äh, konkreetselt, äh, mis puudutab sellist olulist teemat nagu läbi, lähimuspõhimõte, siis ma tahaksin öelda, et Sepoli, Sepoli roll puudutab politseinike koolitamist kogu Euroopas, ühtseid pädevusi ning Euroopa politseikultuuri tugevdamist Need laiemad eesmärgid tähendavad ka seda, et äh, ameti ülesandeid laiendatakse jälle kooskõlas äh, teatisega siis äh, komisjoni seisukoht on, et kõik korrakaitseametnikud ja mitte ainult kõrgemad ametnikud peaksid saama põhiteadmised Euroopa Liidu õiguskaitsevahenditest meie arvates on äärmiselt oluline noortele politseikadettidele, tolliametnikele ja ka nendele ametnikele, kes juba kogenud on ja oma tööd teevad, selleks eh, seda, millises kontekstis õiguskaitse Euroopa Liidus toimub, niimoodi tõstame teadlikkust selles osas, kuivõrd oluline on tõhus piiriülene koostöö selleks, et eh, ära hoida ja võidelda tõsiste kuritegudega Äh, korraldas endiselt veel ülesannetest, siis äh, komisjon soovib, et see amet sooviks anda oma panuse ka spetsialiseeritud äh, koolitustele andmisele Euroopa temaatilistes prioriteetides võitluses organiseeritud kuritegevusega, näiteks inimkaubandus, küberkuriteod, rahapesu. et tahaksime tugevdada siis liikmesriikide koolitusvajaduste regulaarsele hindamisele Äh, korrakaitsealased koolituskavad ei peaks olema mitte üksnes äh, selle ameti lisaeesmärk, äh, see peaks olema struktureeriv vahend, mis lisandub siis Sepoli tööle meie näeme seda ka kui võimalust tagada kvaliteeti, vältida ülesannete kattumist ja järjekindlusetust äh, Euroopa Liidu tasandil pakutava korrakaitsealase õiguse vahel ja loomulikult seda kõike tehes äh, on pearoll ikkagi liikmesriikidel, nagu ma juba ütlesin. ma kõnelesin juba juhtimisest, tahaksin öelda äh, natukene ka aruandekohustuslikkuse kohta, see ettepanek äh, toob sisse uue parlamentaarse järelevalvemehhanismi, mis kaasab siis ka riik, liikmesriikide parlamente ma tean, et meil on aega vähe, niisiis äh, lühendan oma ettekannet veelgi, tahaksin lihtsalt mainida veel paari asja. minu arvates on äärmiselt oluline rõhutada, et see ettepanek ei ole mingi revolutsioon, see on pigem evolutsioon, mis tugineb olemasolevatele edusammudele, mis amet on saavutanud ning olemasolevale struktuurile. ning sellega seoses tahaksin ma tõesti rõhutada, et komisjoni jaoks oli väga oluline säilitada see võrgustikupõhine Sepoli struktuur. Sepol on ka edaspidi amet, mis ühendab ja tuginev niisiis liikmesriikide koolitusasutuste võrgustikule ma arvan, et äh, võib-olla ma praegu sellega lõpetan, ma loodan, et ma mainisin selle ettepaneku kõige olulisemaid punkte ja tahaksin teid tähelepanu eest tänada. aitäh, me oleme tõesti kõvasti ajakavast maha jäänud ja ma vabandan kolleegide ees, äh, kes äh, järgmisi päevakorrapunkte peavad tutvustama, meil on tõesti väga vähe aega, aga nüüd annan sõna siis Kingale. mina üritan teha lühidalt me äh, äh, räägime siin parlamendis alati, et politseinike väga hea koolitus on vajalik selleks, et võidelda piiriülese kuritegevusega, organiseeritud kuritegevusega ja selleks on meil vaja kaasajastatud, tõhusat, sõltumatut ja korralikult varustatud äh, sepolit. meie kõigi jaoks oli väga selge, et et olemasolev CEPOL-i õiguslik raamistik peab olema kooskõlas Lissaboni lepinguga ja nende uute ähm, ülesannetega, mis Euroopa korrakaitsealases koolituses on. nii, niisiis seetõttu ma üldjoontes tervitan seda ettepanekut, ähm, see ettepanekut, mida meile just tutvustati, ma arvan, et see annab meile tõesti võimaluse Sepoli õigusliku aluse kaasajastamiseks, saame selle viia kooskõlla muudatustega, mis viis sisse Lissaboni leping, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide roll ning saame siis Sepolile tõesti anda ülesandeks eh, uue korrakaitsekava ellurakendamise minu arvates on samuti oluline, et Seepoli peastruktuur jääb muutmatuks, nii et, et toimub siis selline võrgustikupõhine koostöö liikmesriikide politseiakadeemiatega ning keskenduksin nüüd mõningatele punktidele selleks, et tagada Sepoli tõhusus ja mõju tuleb pöörata tähe, tuleb Sepoli piiratud vahendid suunata konkreetsetele valdkondadele, millel on selge Euroopa ja piiriülene mõõde, eh, mis on seotud julgeolekustrateegiaga ja nende prioriteetidega, millele on tähelepanu juhtinud Euroopa institutsioonid. niisiis, eh, Sepol peaks olema pragmaatiline, tulevikku vaatav, eh, tuleks kindlaks teha, millised koolitus ja suutlikkuse suurendamise meetmed tulevikus vajalikud on mina tahaksin samuti rõhutada, et CEPOL äh, peab äh, säilitama oma põhiõiguste põhise lähenemise äh, ja uute kuritegevusliikide finantskuritegude ja küberkuritegude probleem on midagi, millele tuleb ka rohkem tähelepanu pöörata. samuti on oluline parandada Sepoli koordineerivat ja toetavat rolli peaks olema piisavalt vahendeid, et Euroopa tasandil korrakaitsealast koolitust koordineerida. see pole, peaks pakkuma siis Euroopa Liidu tasandil koolitust nii ametnikele kui ka koolitajate koolitajatele, nagu me juba kuulsime. oluline on rõhutada tõhusust, ära hoida koordineerimata algatusi, tuleb keskenduda kvaliteedile, koolituse kvaliteedile ning Äh, kõige paremal viisil maksumaksjate raha ära kasutada. me teame, et äh, Sepol on pidanud palju vaeva nägema, et tõestada, et nad on säästlikud e. et asu-, ameti äh, eelarve on olnud üsna tagasihoidlik ja ka personali pole neil väga palju ning minu arvates on äärmiselt oluline uurida, et kas Euroopa vahendid suutlik-, suurendamiseks Äh, on võib-olla parim kanal, mida see amet saab kasutada. me võib-olla peaksime tõesti üritama äh, hoolitseda selle eest, et meie kodanikud oma raha eest ka midagi väärtuslikku vastu saavad. aitäh, Kinka! Äh, Sepoli kaasajastamine on tõesti oluline teema suur aitäh ja nüüd annaksin sõna variraportööridele, mulle tundub, kas härra Tšinitši võtab sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun? jah, proua Tšinitši. ma ei ole tegelikult variraportöör. aga kas ma ikkagi võin selle, sellele vaatamata sõna võtta, aitäh ma tahaksin äh, avaldada oma toetust sellele ettepanekule, mida praegu arutatakse, jutt käib äh, Sepoli äh, tegevuse kaasajastamisest ja tõhusamaks muutmisest. mul on ka endal mõned mõtted, artiklis kolm siin ettepanekus nähakse ette eesmärkide hulgas ka see, et antakse infot konkreetsete karistusseadustike osade kohta ja, ja tegevusvaldade kohta, kus äh, koolitus Euroopa tasandil oleks lisaväärtus. ja mina tahaksin teada, miks me arutame miks me ei aruta libekomisjonis menetluslikke tagatisi alaealistele, kes on kohtuliku uurimise alla sattunud või keda süüdistatakse kriminaalkuritegudes? selle ettepaneku artiklis neli rõhutatakse korrakaitseorganite koolitust, kui nad tegelevad juhtumitega, millesse on kaasatud alaealised. nii et, et mina tahaksin paluda komisjonilt, et kas nende konkreetsete teemavaldkondade all, vallas, kus Euroopa tasandi koolitus saaks anda lisandväärtust, kas sinna ei saaks äh, sisse tuua ka alaealised, kes on seotud kriminaalmenetlusega? ja võib-olla tihtipeale on siin tegu isegi piiriüleste ja üsna tõsiste kuritegudega, nii et, et ma küsin, et kas me ei saaks äh, siduda artikli üheksateist äh, alaealiste direktiivis ja siis selles konkreetses direktiivis. Äh, siis mulle tundub, et äh, me peaksime niimoodi paremini tugevdama ja koordineerima Euroopa Liidu tegevust. see on ju väga oluline, aitäh. aitäh äh, selle sõnavõtu eest. Alde nimel, Silja, sina oled variraportöör, aitäh. mina tahaksin kõigepealt tõstatada selle Sepoli asukoha küsimuse komisjon räägib endiselt, et Europol ja CEPOL tuleks omavahel ühendada ja kui enamus seda ei toeta, siis peaksid need kaks ametit vähemalt ühes kohas asutama. tänane komisjoni poole sõnavõtt äh, ütleb, et mis tahes Seepoli asukoha muutus tooks kaasa täiendavaid kulusid ja see on loomulikult lubamatu. niisiis komisjon peaks uuesti tegema oma tööd ja tegema ausa mõjuhinnangu. Äh, nõukogus sõlmitud tehingud, see, et Seepol jääb Budapesti, ei saa kuidagi äh, üle minna nendest äh, säästudest, mida oleks teha, kui Seepol ja Europol asuksid samas kohas. täna käib meil avalik arutelu selle teemal. meil on vaja kodanikele anda selge pilt sellest, kas me toetame tõhusust ja kulude kokkuhoidmist meie poliitikas või me seda ei tee ning seetõttu ma kutsuksin komisjoni üles vastama ühele lihtsale küsimusele. milline on pikemaajalisem äh, eelarve mõju sellele, et Seepol on Budapestis, selle asemel, et ta asuks koos Europoliga Haagis? sisu poole pealt äh, ei ole ettepanekus suurt midagi Äh, sellepärast et siin on lihtsalt Seepoli teemalised äh, sätted esialgsest Europoli määrusest, nii et, et äh, siin on veel väga palju võimalust olukorda paremaks teha, eriti koolituse vallas. me peaksime alustama oma mõtteid vajadustepõhiselt lähenemiselt ja ma olen täiesti kindel, et parem seos Euroopa Liidu õigustikuga justiits- ja politsei koostöö alal ja lammuti peaksime tuginema ühi-, ühistele väärtustele võib-olla peaks rohkem vaatama, kuidas tugevdada põhiõiguste perspektiivi selle ameti eesmärkide ja ülesannete hulgas ja arvestades siis ka ohvrite õiguste direktiivi koolituste alaste sätetega ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et väga oluline on, et komisjon tuleks tagasi siis selle pikemaajalise mõjuhinnanguga eelarvele ja tõelise hinnangu ja mitte ainult sõnadega, mille taga tegelikult midagi ei ole. aitäh, Silja. kolleegid, nii palju siis variraportööridest. komisjonilt väga lühikene märkus esitatud küsimustele ja palun tehke lühidalt, sellepärast et meil hakkab tõesti aeg otsa saama ja tahaksin Kingale veel lõpetuseks sõna ka anda aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, mis puudutab äh, spetsialiseeritud koolitust äh, menetlusõiguste direktiivi konteksti, siis, siis ma arvan, et see pool pakub tõesti suurepärast võimalust sellise koolituse äh, korraldamiseks. see on täielikult kooskõlas CEPOL-i eesmärkidega, loomulikult üldine mõte Äh, selle koolituse juures on see, et alati on vajaduste hinnang eelnevalt ja selle põhjal siis CEPOL koos liikmesriikidega aitab äh, paika panna siis äh, parima võimaliku koolituse ning jah, see mainitud juhtum võib olla tõesti üks nendest, kus CEPOL saab koordineerida sellist spetsialiseeritud koolitust teine küsimus. ma pean ausalt tunnistama, et ma ei oodanud, et ma täna jällegi pean selle ühinemise küsimusega tegelema. komisjon äh, mitu kuud oli äh, tähelepanu keskpunktis, sellepärast et me selle ühinemise üldse välja pakkusime. komisjon arvestas äh, väga tugeva seisukohaga, mida mõlemad kaasseadusandjad väljendasid, mõlemad olid liitumise vastu ning äh, tugineme siis sellele määrusele, mille kaasseadusandjad vastu võtsid. Sepoli asukoha osas, kus äh, Sepoli asukoht Ühendkuningriigist viiakse Budapesti ja me esitasime oma ettepaneku ka vastavalt. loomulikult, äh, kui esitatakse ametlik taotlus et analüüsitakse, kuidas pikemas perspektiivis selle asukoha viimine Budapesti eelarvet mõjutab, selle asemel, kui see viidaks Haagi või kuhugi mujale, eh, siis komisjon teeb, mis meie võimuses, aga antud hetkel ma sellist infot teile anda ei saa, aitäh. aitäh, et tegite lühidalt ja härra Dias de Meera soovis kiiresti ka sõna võtta suur tänu teile. ainult üks selgitav märkus. nagu te teate, olen ma raportöör Europoli määruse küsimustes. sooviksin komisjonile meenutada, meie komisjonile liimutada, et aprillikuus esimesel lugemisel kõik meie, meie koja Eh, fraktsioonid, välja arvatud liberaalid, lükkasid tagasi ettepaneku selle kahe ameti ühendamiseks. see tähendas seda, et sellele oli vastu üle kuuesaja hääle. suur tänu teile, härra esimees okay,! aitäh, Kinga, võta kiiresti asi kokku. aitäh, esimees tuleksin selle juurde, mida Diaste, härra Diaste Meera just ütles, et tegemist oli selge otsusega äh, siin parlamendis ja ka nõukogus äh,. seda otsustati nii Europoli osas kui ka Sepoli osas, et need ametid peavad jääma sõltumatuteks ja otsus Budapesti kohta oli ka väga selge, ma ei leia, et seda teemat peaks nüüd uuesti tõstatama äh, minu arvates on väga oluline, et meil praegu selline ettepanek on, äh, ettepanek Seepoli kaasajastamise kohta. Äh, see ettepanek sisaldab siis tõesti kõiki olulisi elemente, mis on vajalikud selleks, et meil oleks tõhus, korralikult personaliga varustatud äh, amet, see on meie kõigi huvides ning ma olen avatud äh, kolleegide vaadetele, seisukohtadele, variraportööride vaadetele ja ma usun, et me suudame leida hea lahenduse, millega järgmistel kuudel edasi töötada. meie kõigi huvides, parlamendi, nõukogu ja komisjoni huvides on see, et see amet tõesti töötaks tõhusalt ja korralikult, aitäh! aitäh, Kinga! kolleegid, tänan teid selle arutelu eest ja nüüd läheme kiiresti edasi. Kanada reisijate infokokkuleppe juurde aega on meil tõesti väga vähe. niisiis läheme kiiresti selle järgmise teema juurde ja raportöör on Sophie Invelt ja tegemist on juba kolmanda reisijate isikuandmete alase broneeringu info alase kokkuleppega kahe tuhande üheksandal aastal siis esialgne kokkulepe lõppes ja meil on nüüd äh, vaja siis uut kokkulepet ja juulis edastati meile siis see tekst ja annaksin nüüd siis sõna komisjonile, et nad uut kokkulepet tutvustaksid ja siis selle järel räägib Sofi. ja siis äh, lühike arutelu, niisiis kõigepealt komisjon. aitäh härra esimees, tere hommikust kõikidele saadikutele, ma olen Luigi Sarak, sisejulgeoleku direktor Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadis ja mul on suur heameel, et mul on täna siin võimalus teile tutvustada Euroopa Liidu ja Kanada vahelist kokkulepet või selle projekti. esmalt tuleb kõigile meelde, kas üleüldse on vaja taolist kokkulepet sõlmida. Kanada seisab samasuguste julgeolekuriskide ees, mis puudutavad ka Euroopa Liitu ja tulenevad rahvusvahelisest terrorismist ja kuritegevusest ja eriti viimasel ajal välisterroristidest ja kodumaistest äh, välisvõitlejatest, tegemist on selgelt äh, olulise teemaga. viimased sündmused, nii rahvusvahelised kui äh, mm, Euroopa Liidus, näiteks Belgias muuseumirünnak, mille tegi isik, kes just naases Süüriast, toob välja, et need ohud välisvõitlejate poolt on reaalsed, täna pärastlõunal kavatseme sel teemal ka pikemalt peatuda. Kanada piirivalveasutused on edukalt rakendanud sihtprogrammi, mm, mis kasutab broneeringu infot selleks, et äh, tuvastada narkootikumide salakaubavedajaid ja kahtlustatavaid äh, välisvõitlejaid, kes naasevad Kanadasse, keda CBSA või muud õiguskaitseasutused varem ei teadnud. on selgeid tõendeid äh, mis annavad põhjust toetada Kanada soovi, mida ka võidab Euroopa Liit sellest kokkuleppest. kokkulepet tuleb vaadata üldiste suhete kontekstis Kanadaga, kes teada, teadaolevalt on Euroopa Liidu strateegiline partner. strateegilise partnerluse kokku, kontekstis tuleb tagada, et meie partneritel on võimalused tagada nende endi ja meie julgeolek. asjaolu, et Kanada suudab töödelda andmeid viisil, mis aitab võib-olla võib-, võidelda raske kuritegevusega, ähm, see võib ka Euroopa Liidule väga palju kasu tuua. ja me peaksime liikmesriikidega saama äh, seda teavet jagada, nagu ka Europoliga. sellega paraneb äh, nii Kanada kui Euroopa Liidu kodanike julgeolek, samal ajal kui kaitstakse ka põhiõigusi, sealhulgas isikuandmete kaitse, kaitsele õigust. kas praegune kokkulepe, selle projekt vastab proportsionaalsuse küsimuse, proportsionaalsuse põhimõttele on järgmine küsimus. komisjoni jaoks on see äärmiselt oluline küsimus, küsim-, kokkulepe peab äh, olema täielikus kooskõlas Euroopa Liidu äh, andmekaitsealase õigusega ja vastama proportsionaalsuse põhimõttele. sel põhjusel lähtutakse selle kokkuleppe puhul olulistest äh, andmekaitse kaitsemeetmetest. PNR kokkuleppe mm, mm, standardid, mida kasutati Austraalia lepingu puhul, peaks olema eeskujuks ja Ehm, seda kavatseme saavutada, pidades läbirääkimisi Kanadaga. tahaksin välja tuua kaks elementi läbirääkimiste tulemustest, eh, mida me komisjoni poolt oleme vaadanud, ehm, näeme, et see vastab raportööri ja komisjoni eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembris seatud nõuetele, et eh, lepinguprojekt lähtuks Austraalia vastava lepingu nõuetest ja et äh, lepingu projekt äh, tõhustaks veelgi ähm, kahe tuhande kuuenda aasta andmekaitsenõudeid äh, vastavalt libe kahe tuhande kümnenda aasta resolutsioonile. mis puudutab esimest punkti, ehk siis mm, sarnasust Austraalia vastava kokkuleppega, Kanada lepingu projekt lähtus Austraalia PNR kokkuleppe standarditest mis puudutab näiteks äh, ülekandmist, äh, siis see leping projekt näeb ette, et äh, lennufirmad peavad broneeringu infot edastama ainult push meetodi kaudu. Kanadal pole võimalik ise saada infot lennufirmade reserveerimissüsteemist. mis puudutab seda kokkulepet, seal on välja toodud, millistel eesmärkidel on võimalik äh, broneeringu infot äh, töödelda ja see eesmärk piirdub äh, ennetamise kaeb- ja, ja mm, tõkestamisega nimelt raskete kuritegude puhul. palun ähm, tehke endast olenev, et saaks natuke lühemalt seda ettekannet pidada. aitäh, ma loodan, et äh, mul avaneb võima-, avaneb ma lootsin, et mul avanes võim-, avaneks võimalus äh, detaile ähm, ka siin käsitleda, aga võib-olla arutelu käigus siis hiljem. kokkulepe, nagu ma ütlesin, selle puhul meie eesmärk on näidata, kui sarnane see on Austraaliaga sõlmitud kokkuleppega, aga ka ähm, teha edusamme võrreldes kahe tuhande kuuenda aasta kokkuleppega, tõhustamaks äh, reisijate õiguste kaitset ja andmekaitsesätteid ja meie arvates see eesmärk on saavutatud, võttes arvesse mulle eraldatud aega, ähm, võib-olla saan hiljem nendest teemadest veel lähemalt rääkida. ma pean ütlema, et tahaksin rääkida ka teemast, mis võib-olla huvitab äh, siinset komisjoni rohkem, võttes arvesse arutelusid äh, aastal kaks tuhat kaksteist, ehk siis äh, see delikaatsete isikuandmete töötlemise küsimus, mis oli üks kõige keerulisemaid äh, teemasid läbirääkimiste ja arutelude käigus, Kanada esitas meile teavet võimalikest juhtumitest, mille puhul delikaatsete isikuandmete töötlemine peaks olema vältimatu, ennetamaks terroristlikke rünnakuid uus lepinguprojekt annab Kanadale võimaluse töödelda delikaatseid isikuandmeid, aga ainult äh, juhtumipõhistel, põhiselt äh, erandolukorras, kui äh, on oht isikute elule või et kardetakse terroristlikku rünnakut, seda ka juhtub väga harva, loomulikult komisjon ähm, läbivaatamistes tegeleb ka nende teemadega edasi, kui taoline leping sõlmitakse. ehk siis komisjon peab vastuvõetavaks seda, et väga erandlikult äh, lubatakse delikaatsete isikuandmete töötlemist, äh, aga väga piiratud juurdepääsu tingimustes. härra esimees, pärast liibes teema arutelut võtsime äh, teadmiseks, et komisjon on rahulolematu ja tegime mitmed muudatused äh, Kanada lepingusse enne läbirääkimiste lõpuleviimist. ja vaatasime, leidsime, et Kanada vastused äh, olid rahuldavad äh, nende kahe elemendi puhul, nimelt sarnasus Austraalia vastava kokkuleppega ja mm, arengut võrreldes eelneva kokkuleppega ja kokkuleppeks leiame, et ähm, komisjon peab äh, praegu aega küpseks äh, lepingu ähm, allkirjastamiseks. me peame arvestama sellega, et praegune andmete vahetus äh, toimub vastavalt ajutisele kokkuleppele ja on aeg sõlmida uus leping, tagamaks lennufirmade ja reisijate õiguskindlus. kokkulepe on vajalik ka poliitilisest vaatevinklist et saata Euroopa Liidu strateegilistele partneritele sõnum olukorras, kus me seisame uute terroristlike ohtude ees, nagu näiteks välisvõitlejad, kes otseselt mõjutavad meie kodanike julgeolekut. välisasjade komisjoni soovitus on ka suunatud sellele eesmärgile lõpp, lõpetuseks selle lepingu sõlmimine saadab selge signaali, et Euroopa Liit jääb mm, rakendama andmekaitse osas väga rangeid nõudeid ka kolmandate riikidega suhtes, sest see on oluline, sest kolmandate riikide hulgas on äh, rida selliseid, kes broneeringu infosüsteemi loomas on. aitäh! ma vabandan, et äh, ma teile survet avaldasin, teid taga, takka kihustasin, aga me tahtsime väga, et te saaks esitada küsimusi, ma vabandan, meil on äh, väga vähe aega ja tegemist on väga olulise teemaga, aga meil äh, olid kaks väga olulist teemat ka enne seda teemat ja ma vabandan seega kõigi ees. proua raportöör saab sõna Sipol, härra Voss, variraportööridele. ja veel mõned kõnelejad, Cornelia, head kolleegid, teie loal nüüd äh, panen selle kõnel, sõnavõtjate nimekirja lukku Äh, et arutelu võimaldada, ehk siis nüüd, kui lubate, tõesti rohkem sõnavõtte ei luba, kuivõrd meil on järgmise punkti juures ka külaline ja me ei saa seda punkti päevakorrast välja jätta, ehk siis äh, annaksin sõna ähm, raportöörile. aitäh! enne kui ma reageerin komisjoni ettekandele, kas võiksin teha ettepaneku, et komisjoni ja nõukogu esindajad Äh, saaksid ka piiratud äh, sõnavõtu aja, sest minu arvates on väga ärritav, et äh, väga pikk esitlus tehti, kui, kui oleks võimalik seda ka lühemalt teha, teha olnud, jättes kõrvalisemad teemad välja. mind väga ärritab see, mida ma kuulen, sest Euroopa Komisjoni ülesanne, eriti just teie üle, osakonna ülesanne on tagada, et broneeringu info edasiandmine vastaks Euroopa Liidu õigusele. nii on, see on kogu ülesanne teie poliitilised äh, motivatsioonid ei ole väga asjasse puutuvad ja mind väga üllatasid need põhjendused, näiteks välisvõitlejate teema. Te ütlete, et äh, selle lepingu kaudu on võimalik kasutada broneeringu infot tuvastamaks välisvõitlejaid ja see tagab meie turvalisuse. Te sidusite selle isegi ähm, Brüsseli rünnakutega ja see rõhutab, et teie põhjendused on väärad, sest broneeringu info on praegu juba Kanadi, Kanada ametivõimudel olemas ja nagu ka teistel ametivõimudel üle maailma, sest broneeringu infot on viimase viie aasta jooksul ilma õigusliku aluseta edastatud niikuinii. kas me selle lepingu sõlmime või mitte, seda teavet edastatakse, selle lepingu ainus eesmärk on tagada, et on mingisugused õiguslikud tagatised olemas, mis puudutavad andmete edastamist. me teame broneeringu info kohta et äh, seda ei kasutata või, välisvõitlejate äh, tabamiseks või võimalike terroristide ähm, leidmiseks äh, reisijate hulgast, see on väär põhjendus, see lihtsalt ei vasta tõele. teiseks, see ülesande piiratus, see ei ole piiratud ainult terrorismi vastase võitlusega, see hõlmab ka raskete kuritegude vastu võitlemist Äh, mille puhul äh, broneeringu info kasutamine on olulisem, äh, aga samuti rahva tervise tagamine. olgem ausad siinsete mm, eesmärkide osas, see ei ole kuidagi seotud välisvõitlejatega. ja jällegi, meil ei ole kiiret, komisjon ja Kanada on läbirääkimisi pidanud viimased viis aastat või ütleme, neli aastat aastast kaks tuhat kümme alates, miks me peaksime järsku nüüd kiirustama hakkama? oleme palunud komisjonil korduvalt aasta, aasta järel tegeleda äh, Ameerika Ühendriikide ja Kanada andmete vahetamise kokkuleppega, mina ei ole valmis hääletama, enne kui komisjon teeb ära seda, mida nad peavad tegema ja annab meile vastused nendele küsimustele, selle asemel, et siin poliitilisi ähm, seisukohavõtte teha. ja tahaksin ka aru saada, kui te ütlete, et see on oluline on riike nagu Mehhiko, Araabia Ühendemiraalid, Katar, Malaisia, Kuuba, Lõuna-Aafrika Vabariik, äh, Hiina, Venemaa, kes samuti koguvad broneeringute infot või hakkavad seda tegema lähiajal ja komisjon seni ei ole nõustunud sõlmima kokkuleppeid nende riikidega või läbirääkimisi pidama ja mina tahaksin aru saada, miks pärast viieaastaseid läbirääkimisi peame me alla neelama selle lepingu, kui teie olete, keeldute läbirääkimistest nende teiste riikidega, see ei ole vastuvõetav. kui me vaatame nüüd detaile, te ütlesite, et see vastab Austraalia vastava lepingu standarditele, see ei ole nendega kooskõlas. ja meil on endiselt palju lahtisi küsimusi ja seda kriitikat kordame äh, mm, korduvalt, kuigi komisjon ei vasta. ehk siis ei ole tuvastatud, et see oleks vajalik, te ei ole isegi üritanud äh, seda näidata. delikaatsete isikuandmete kasutamine on meie arvates vastuvõetav. ei, delikaatsete isikuandmete kasutamine on meie õigusega sõnaselgelt keelatud ja ma ei näe, miks siin kokkuleppes peaks seda võimaldama, delikaatseid isikuandmeid ei tohi koguda, neid ei tohi säilitada, isegi lühiajaliselt mitte ja kui politsei, kohtunikud või luureametkonnad, julgeolekuametkonnad vajavad teavet mingi juhtumi põhiselt, neil on võimalik seda saada kohtumäärusega. meil ei ole vaja säilitada massiliselt reisijate andmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid. mis puudutab seda eesmärki, piiratud eesmärki, siis te ütlete, et see on terrorismivastaseks võitluseks vajalik ja äh, jah, väga hea, aga me soovisime väga konkreetset ähm, terroristlike mm, tegude defineerimist, sest äh, me tahame, et oleksid ametlikud äh, selgitused, muidu me ei usu. rahva tervis ei ole piisav põhjendus massiliseks andmete kogumiseks ja tahaksin ka teada, kuidas komisjon näeb, et andmete säilitamise direktiivi kohta käiv kohtulahend mõjutab PNR ja teisi lepinguid, me ei ole ka sellele saanud piisavat vastust. ja võib-olla peaksime selle andma kohtu otsustada. meil ei ole mingisugust äh, kiired selle teemaga, komisjon on viis aastat meil lasknud oodata, ehm, andmeid edastatakse ka vahepealsel ajal, see, mida me otsustame, ei mõjuta mitte midagi, me ainult äh, paneme kummitempli alla te-, praegu kehtivale süsteemile, ehk siis me võiksime kohtuarvamust küsida. lühidalt kokkuvõttes ma sooviksin vastuseid kõikidele küsimustele, mida ma olen ka korduvalt-korduvalt varem esitanud, ma väga ei looda, et ma vastuseid saan ja me ei ole praeguses äh, etapis äh, valmis äh, soovitama, et parlament toetaks seda lepingu sõlmimist põhjustel, mida ma välja tõin. aitäh, Sofi, ma kardan, et me vastuseid ei saa, aga jäägem arutelu põhiteemade juurde. aga nüüd sõna Rahvaparteile. kas te olete üllatunud? Te mainisite kõigepealt Birgit Sippelit oma kõnelejate nimekirjas ma üritan lihtsalt arutelu siin äh, jätkata. see on väga hea. kõigepealt äh, tahaksin tänada selle tutvustuse eest. peaksin kohe algatuseks ütlema, et see on parem kui varasem lahendus oleks hea, kui meil oleks mõistlik õigusraamistik olemas, aga ma ei saa nõustuda selle esitluse puhul sellega, et äh, nendest andmetest pole mingit kasu. meil on oluline turva küsimus ja minu arvates on see olulisem tulenevalt praegusest julgeolekuolukorrast, mis on järjest halvenenud et me võiksime taolist tuvastamismenetlust kasutada neid andmeid ju ei kasutata eraldiseisvalt. seda otsust ei langetata äh, broneeringu info põhjal. tegemist on lihtsalt äh, täiendava infoga, mille põhjal äh, mingeid otsuseid langetakse, seetõttu broneeringu andmete kogumine on meile abiks. me suudame võib-olla nende abil tuvastada terroriste. ma kahtlen selles, kas äh, ainult äh, nendest andmetest piisab, aga see aitab kaasa sellele protsessile. meie peamine probleem seisneb selles, et andmete säilitamine puudutab äh, kodanikke, kelle puhul ei kehti see kahtlus, et nad võiksid olla terroristid ja me üritame leida mingit tasakaalu, me peame kaaluma Ähm, põhiõigusi ja nendele vastu ähm, julgeolekuküsimusi ja me, meil on sarnane leping ju Austraaliaga olemas, liigume samas suunas. ja võib-olla olukord siin on natuke keerulisem, aga mitmed aspektid on paranenud võrrelduna Ehm, Austraaliaga sõlmitud lepinguga näiteks andmete säilitamise aeg, ehm, andmete isikustamise küsimus ja nii edasi. on ka mitmed menetluslikud ehm, õigused, mis on sarnased nendega, mis me leppisime kokku andmete säilitamise määruses, ehk siis kui midagi läheb valesti, on võimalik see tuvastada, on järelevalvevõimalused ette nähtud ja samuti, kui me kaalume proportsionaalsuse küsimust, siis äh, andmekaitse taseme nõuded võib, äh, on võimalik paika panna ja see on seotud ka andmete töötlemise kiirusega. me peame olema võimelised kiirelt reageerima broneeringu infot äh, Kanadaga vahetades ja seetõttu ma leian, et äh, selle paketi ähm, puhul me võiksime seda toetada ja langetada kiire otsuse. mis on sotsiaaldemokraadid, Birgit, palun? aitäh! alustaksin viimati kõlanud kommentaarist, meil on liitlased, kes on sarnases olukorras kui meie, kellel on neid andmeid vaja, aga eh, minu parimad sõbrad ei oma ligipääsu näiteks kõikidele minu e-kirjadele ja nii edasi, siis on hea argument see, et me kogume nii palju teavet, kas sellest on kasu, eh, siin kolleegid tõid välja argumente, aga meie julgeolekuolukord on hoopis teistmoodi, see oli väga omapärane kommentaar see kokkulepe on aastaid kehtinud ja see põhjendus on ka kõlanud, olukord peaks nüüd muutuma, kuna olukord on muutunud, nüüd on terrorismi oht järsku. ja sellepärast ähm, puudutab see PNR kokkulepet mitmete riikidega, aga see on argument mm, tõestamaks, et meil on andmeid kohe vaja, aga ma küsin iseendalt, kas see argument et olu-, julgeolekuolukord on väga keeruline, aga olukord on praegu ju hullem, kui ta varem oli ja nendest andmetest pole kasu olnud. kui nendest andmetest pole kasu olnud, siis äh, see on ju väga silmatorkav asjaolu. välja on pakutud äh, terve rida mm, julgeolekuolukordi, aga milliste kriteeriumide äh, alusel on tõestatud, et sellest on tõesti ka mingit kasu, kui me vaatame viimaste aastate kogemust, mille puhul andmed on olnud kättesaadavad ja on eeldatud, et midagi võiks äh, juhtuda, siis neid andmeid oleks tulnud kasutada. sest äh, kõik muu on äh, illusoorne. me võime mm, rääkida erinevatest skandaalidest, aga kui julgeolekuteenistused soovivad neid andmeid saada, siis ei ole mingit järelevalve võimalust, keegi ei kontrolli neid andmeid, Ameerika Ühendriigid on kasutanud äh, igasugust infot, millele neil ligipääs on olnud ja kui ma seda, selle peale mõtlen, siis mul on tunne, et seda ei tehtud äh, põhjendatult. minu arvates äh, me ei peaks väga kiiret otsust siin langetama, võttes arvesse komisjoni selgitusi, kui me kuulasime kolleeg Felti, siis minu arvates tundub, nagu oleks kaks erinevat teksti, me peame väga hoolikalt läbi lugema need tekstid, aru saama, mis tegelikult toimub ja me peame ka lähtuma Euroopa andmekaitsestandarditest, mille üle praegu läbirääkimisi alles peetakse. seega minu arvates ei tasu pidevalt uusi lepinguid koostada, pidada läbirääkimisi erinevate standardite põhjal, kui me ise alles üritame ühtset standardit välja töötada me oleme üle viie aasta nende standarditega tööd teinud, võib-olla nõukogu peaks oma kodutöö ära tegema. meil ei ole mingisuguse surve all, ei ole mingisugust äh, põhjust siin kiirustada selle lepingu sõlmimisega. aitäh, Brigitte! Timothy Kirkhoff äh.. aitäh, ma teen lühidalt. tahtsin ainult öelda, et mina laias laastus toetan äh, seisukohti, minu arvates äh, me peaksime nende kokkulepetega umbes äh, niimoodi käituma, on tõstatatud mitmeid küsimusi, näiteks kriteeriumide paikapanemine ta,, tagamaks eraelu kaitse ja andmete kaitse, nendest on ka, ähm, nendega on ka arve, arvestatud, see on äh, broneeringu info kokkuleppes oluline punkt ja mina toetan seda. eriti toetan seda tulenevalt praegusest olukorrast ma ei ole nõus selle turvalisuse teemal ja mitmes teises küsimuses, mis ta töötas, mis puudutab välisvõitlejate teemat, ma lisaksin selle sinna, minu arvates on tegemist olulise teemaga, et meil oleks broneeringuinfo kokkulepe, selle asemel, et meil ei oleks mitte midagi. Sofi ütles, et mitmed riigid kasutavad broneeringuinfot niikuinii, jah, vastab tõele, aga oleks hea, et meil oleks ikkagi mingisugused standardid mida me saaksime kasutada inimeste kaitseks, selle asemel, et kõik oleks täiesti reguleerimata, mis nagu see on praegu. ja Euroopa Liidu broneeringu info Euroopa Liit, sellega seonduvad ähm, olulisemad turvakaalutlused kui selle lepingu puhul ja ma pean seda oluliseks, tuletaksin meelde, et ÜRO Julgeolekunõukogu tegi selle aasta septembris resolutsiooni rõhutades vajadust, et äh, liikmesriigid äh, hindaksid äh, reisijatega kaasnevaid riske, põhinedes ka reis, reisiinfol, see on siis ÜRO Julgeolekunõukogu soovitus ja see oli seotud välisvõitleja nende naasmisega seotud teemadega, minu arvates on väga oluline, et mm, me tuvastaksime terrorismiga tegelevad organisatsioonid, sest meil on võimalik tuvastada niimoodi isikuid, kes kujutavad ohtu meie julgeolekule. ehk siis eh, esimees, ma pean reguleerimist väga olulisemaks, oluliseks, te mainisite Venemaad ja ma olen järjest murelikum nende lepingute pärast, mis eh, ühepoolselt eh, keht-, kehtestatakse, see on meie lennufirmadele ja reisijatele väga koormav ja niipea, kui me selle lepingu sõlmitud saame, muutub olukord paremaks. Äh, Cornelia, kes on kuue variraportor. aitäh. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles komisjon. ma ei jaga seda loogikat, meil on Euroopa Liidu ja Kanada vahel strateegiline partnerlus, jah meil on omavaheline usaldus, aga see usaldus peab millegi põhinema. ja me peame seda põhjendama Euroopa kodanikele, kuivõrd me piirame nende õigusi ja vabadusi. minu jaoks on väga ebaselge see argument. kui me vaatame eh, neid seoseid eh, andmete vahel, mm, siin ei tule selgelt välja, et äh, sellest oleks mingit kasu. me ei ole näinud, et selle kasutamine oleks mingit edu kaasa toonud. tänaseni ei ole toimunud mingisuguseid hindamisi, mille käigust oleks välja toonud, et äh, reisijate broneeringu info aitab kaasa terrorismi vastu võitlemisele. Need on lihtsalt õhust võetud äh, järeldused, minu arvates ei ole siin mingisugust sisulist põhjendatust ja teine küsimus, millest tegelikult jutt käib? siin on tegemist ennustustega. iga laps peaks teadma, kuidas taoline protsess toimib. me räägime andmete säilitamisest ja Euroopa Kohus on teinud selle kohta otsuse, mis ütleb, et peame lähtuma Euroopa Liidu äh, õigusaktidest selles vallas ja me küsisime õigustalituselt, milline oleks äh, selle mõju Euroopa Liidu õigusele ja enne, kui me saime neilt vastuse, ei tohiks äh, me ühelegi selle lepingu punktile alla kirjutada. meil ei ole mingit vajadust seda teha. ja me jääme lolliks äh, ja naerualuseks kui me lihtsalt äh, nõustume taolise kokkuleppega, samal ajal küsides äh, õigustalitluselt alles, kas andmete säilitamist puudutav menetlus üleüldse on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega või on seal mingisugune mm, võimalus, et rikutakse Euroopa Liidu õigusakte? vaadakem uuesti seda lepingut, artiklis kolm näeme mõisteid, viidatakse terrorismile kriminaaltegevusele kolmeaastane andmete säilitamise periood on ette nähtud. meil on terve rida erinevaid reegleid ja eeskirju, mis käsitlevad kriminaalsust, terrorismi, aga meil ei ole toimivat määratlust. kui te soovite mingisugust kokkuvõtet, siis me näeme erinevaid õigusakte, millega tegeletakse, mina üritan siin aru saada, kuidas võiks terrorismi defineerida, millised kuriteod selle alla jääksid, sest äh, kasutatakse tervet rida erinevaid äh, määratlusi ja sellest äh, mõistest ei ole kasu. ja siis isikust, andmete isikustamine. igaüks teab, et andmed ei ole turvaliselt hoitud, neid on lihtne siduda konkreetsete isikutega ja see ei ole tõsiseltvõetav lähenemisviis. nüüd vaatame andmete edastamist kolmandatele isikutele, artikkel üheksateist. Ameerika Ühendriikidega oli äh, raamistik, äh, milles räägiti kolmandatele riikidele andmete edastamisest, erinevatest julgeolekuorganisatsioonidest ja nii edasi. on selge, et äh, need andmed on, neid võib kellele iganes edastada ja hetkel on meil mitmeid äh, kõhklusi. kui me räägime PPS-ist, kas, äh, kas see lähenemisviis on mõistlik, kas seda toetatakse üldse? ja lõpetuseks, äh, jah, Kanada on üks nendest riikidest, kelle julgeolekuasutused saavad nendele andmetele ligipääsu, aga minu arvates see kokkulepe ei ole toimiv. Uh, aitäh ja Jaan Roheliste esindajana. aitäh. ma pean tunnistama, et äh, komisjoni tutvustus ajas mind pisut äh, segadusse, sest äh, kui toimus uue voliniku kuulamine, siseasjade voliniku ja rändeküsimuste voliniku kuulamine siin Äh, komisjonis härra Avramopolise, siis tema ütles selgelt, et lähtutakse Euroopa Kohtu äh, otsusest, äh, mis käsitleb reisijate andmete säilitamist, kaks korda kinnitas ta seda üle ja ma tahaksin kuulda, et teie soovitused võtavad seda arvesse ähm, ka selle kokkuleppe puhul kui jätta kõrvale asjaolu, et äh, nagu raportöör ütles, äh, me alles äh, soovime näha fakte selle kohta, et need meetmed on vajalikud ja proportsionaalsed, komisjon peaks meile need esitama. siin kasutatakse väärargumentatsioone, sellega ma olen nõus, eriti välisvõitlejate puhul, kellest enamik ju ähm, pärineb liikmesriikidest ja enamikel juhtudel meie julgeolekuasutused ähm, teavad, kes need kahtlusalused on, nad ei ole tundmatud nende jaoks, ehk siis me ei vaata siin lihtsalt taevasse, vaid äh, vahetame andmeid kahtlusaluste kohta või äh, riskirühmade kohta, kes on meile teada ja see ju ei toimu, sest äh, lihtsalt jätkatakse seda, mis on toimunud viimasel aastakümnel, ehm, enamik vahejuhtumeid, ehm, nende kohta ei olnud piisavalt andmeid, lähtuti eh, olemasolevatest juurdluse andmetest ja võttes arvesse õiguskeskkonda, tahaksin lähtuda sellest, eh, mida ütles eh, volinikku kandidaat kuulamisel ja kohaldada kohtulahendit, kohtuotsust. kohtuotsus ütleb väga selgelt, näiteks viiekümne üheksandas punktis, et isikuandmete kogumine ei kehti ja see, ehk siis kogumise tagajärjed peavad olema põhjendatud äh, mingisuguste kriteeriumide alusel, need võivad olla territoriaalsed, näiteks Põhja-Türgi või Lõuna-Türgi, see võib olla ka mingisugune ajaraamistik, riskirühm, mingisugused äh, kahtlusaluste rühmad või põhjused. me isegi ei tegele konkreetse kahtlusala, vaid äh, kohus on raamistiku paika pannud, aga see leping ei lähtu sellest, ka teised lepingud, mis on juba sõlmitud, ei lähtu sellest ja andmete säilitamise direktiivile on viidanud kohus oma otsuses, me peaksime mm, Luksemburgi kohtuotsusest siiski lähtuma ja vähim, mida me teha saame, on saata see teema Euroopa Kohtule hindamaks, kas see leping on kooskõlas meie põhiseadusliku ja aluslepingute raamistikuga, isegi kui me äh, poliitiliselt nõus ei ole, peaksime me seda vähemasti tegema. ja kaks konkreetset märkust, kui me seda lepingut loeme ja loeme selle eesmärki, sealt tuleb selgelt välja, et see loetelu, mis seal on välja toodud nendest kuritegudest, mida on võimalik maksimumkaristusega karistada Kanada õigustikus, see on karistused pikemad kui neli aastat ja neid on väga-väga palju. näiteks vara rikkumine, see eesmärk on väga laialt defineeritud lepingus, kui me vaatame nüüd võimalusi Äh, piirata kahtlusaluste õigusi selle lepingu kaudu artiklis kaksteist kolmandas lõikes. kas ma võin siin rääkida sellest lepingust punkthaaval? sa oled natuke ülbe, ära ole. ma lihtsalt ei tea, kas ma võin siin täna sellest rääkida. sekretäriaat lubab mul rääkida aga mina esimehena peaksin seda lubama või keelama. ehk siis ma tsiteerin, Kanada võib äh, ähm, andmeid äh, avaldada äh, vastavalt piirangutele ja lubadustele selleks, et äh, esitada süüdistus kriminaalkuritegude eest või ähm, kaitsta sisejulgeolekut, äh, võttes arvesse äh, Mm, asjasse puutuvate isikute õiguspäraseid eh, õigusi. me räägime põhiõigustest, mitte mingisugustest muudest tingimustest. me ei saa sellega nõustuda eh, omaenda ehm, õiguskaitseasutuste puhul, mis puudutab eh, andmete avaldamist, ma kohe lõpetan. siin on artikkel üheksateist, mis räägib avaldamist väljaspool Kanadat, on kirjas, et andmeid on võimalik avaldada mis tahes kolmanda riigi ametiasutusele juhtumipõhiselt, kui seda peetakse vajalikuks ja täidetud on miinimumtingimused. meil ei ole mingisugust kokkulepet vaja kolmandate riikidega, nagu näiteks Hiina või Venemaa või ähm, ükskõik millise riigiga, sest kannata saab andmed ise edastada ja selle lepinguga saavad nad oma julgeolekuasutustele neid andmeid edastada, luureasutustele, kes juba vaikimisi jagavad neid teiste julgeolekuasutustega ja just see on põhjus, et seda on võimalik SWIFTi kokkuleppe kaudu teha, miks me nõudsime, et lepinguga edasi ei mindaks, see ei põhine meie soovidel ja ähm, saada, saatkem see ikkagi kohtu hin-, kohtule hinnata, äh, me võime edasi lükata seda kuus kuud ja siis me teame vähemalt, kuidas me ise sellesse suhtume. suur tänu, mina kui esimees ei tohiks muidugi noogutada, aga ma ei saa sinna midagi parata. Mm, ajastus on nii erakordselt halb meid on külaline ootamas, aga ma tahaksin nüüd var-, tänada variraportööre, kes siiski sõna võtsid. see on surutud niimoodi kahe päevakorrapunkti vahele. paluksime, et komisjon vastaks, võib-olla sina, Sofi, aitad mul selle küsimusega tegeleda. mina võin siin paha politseinik olla ma arvan, et äh, võime aega kokku hoida, mina leian, et me ei peaks alustama komisjoniga äh, poliitilist debatti, küsime lihtsalt, äh, palume lihtsalt, et komisjon kirjalikult vastaks küsimustele. see oleks hea algus, palju parem kui see vastus, mida me komisjoni ametniku poolt eelnevalt kuulsime. teiseks sooviksin Jan Albrechti soovituse juurde tulla, mis mm, puudutaks eh, eh, puudutas Euroopa kohust. Eh, meil on niikuinii väga vähe aega, nii et kui see on kolleegide jaoks aktsepteeritav, et me võtame kirjalikud vastused äh, Äh, siis see oleks väga hea ja järgmisel nädalal on ähm, variraportööride kohtumine, mille osas lepime kokku äh, siis selle küsimuse edasilükkamist detsembrikuule. jah, sest ma ei leia mingisugust põhjust, miks Euroopa Komisjon peaks praegu sekkuma, nad on teinud äärmiselt äh, pika äh, äh, Eh, selgituse, eh, mis eh, tekitas väga palju lisaküsimusi, ma arvan, et need peaksid kirjalikult vastama, nagu oleme seda korduvalt minevikus palunud neil teha. samuti peaksime otsustama ettepaneku üle edastada see küsimus Euroopa Kohtule ja ainus märkus, mis ma sooviksin äh, kolleegidele öelda, et äh, ma arvan, et on, et kes ütlesid, et see on, äh, nad usuvad, et see on nende arvates kasulik, mina ei tegele arvamisega, mina tahan fakte ma äh, tahan kindlaid äh, tõendeid selle kohta, et Brüsseli rünnak oleks ära jäänud, kui oleks äh, andmeid vahetatud. sooviksin öelda veel kord, et andmevool ei ole hetkekski peatunud. andmed mm, on, on, on valitsuse käsutuses, võimuesindajate käsutuses ja võime arutelu jätkata järgmisel kohtumisel. paluksin volinik, küsida komisjoni esindajalt, kas te oleksite nõus sellega, et te vastate küsimustele kirjalikult? jah, esimees, suur tänu kõigile eh, küsimu-, kõigile küsimuste eest, me eh, järgime otsust, mille komisjon langetab, sooviksin öelda lihtsalt, et tänane arutelu näitas, et väga palju on vaja edasisi selgitusi ning ma arvan, et proua Sippelil on õigus, kui ta ütleb, et me peaksime väga ettevaatlikult selle teksti uuesti üle vaatama ja selgitama, mida ei ole võimalik praegu teha. sooviksime ka eh, selgitada vajaduslikke elemente ja olen kindel, et meie Kanada kolleeg on valmis eh, tõendeid esitama vajaduspõhisuse kohta. praegusel hetkel jäävad meil alati küsimused, kui te soovite vastu, kirjalikke vastuseid, siis komisjon on valmis kahtlemata neile vastama ning vabandust, ma sooviksin ühe arusaamatuse eh, kõrvaldada. see, meil ei ole vaja seda teksti selgitust, me ei ole lollid. me saime tekstist suurepäraselt aru. me kritiseerime seda teksti ning me küsisime kirjalikult ja suuliselt, mitte kaks, kolm või neli korda, vaid lugematul arvul kordi. mul ei ole vaja selgitusi. mul on vaja vastuseid, mul on vaja vastuseid oma küsimustele, meil ei ole vaja otsust, vastage küsimustele seda rohkem ei palu teilt. komisjon äh, vastab kirjalikult küsimustele ja sellega me arutelu lõpetame. suur tänu küsimuste eest ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. suur tänu komisjonile. ning viimane päevakorrapunkt, härra Valter, vabandust, et te nii kaua ootama pidite praegune eh, Euroopa konventsioon, mis puudutab isikliku, isikuandmete automaatset eh, käsitlemist, seda kavatsetakse kaasajastada ning selle aluseks on Euroopa eh, isikuandmepakett ja tervitame siin härra Valterit, kes on konsultatsioonikomisjoni esimees ning kes on ühtlasi Šveitsi eh, andmekaitsevolinik. Eh, samuti on siin meiega Sophie Kwasny, kes on Euroopa Nõukogu andmekaitseosakonna esimees, kes räägib äh, Euroopa Nõukogus äh, toimuvat äh, andmekaitse konventsiooni kaasajastamist. suur tänu, et te siia tulite ja et ootasite. härra Valter, kõigepealt saate teie sõna. suur tänu. suur tänu, lugupeetud saadikud, selle eest, et te kutsusite meid Euroopa Nõukogu tegevust andmekaitse valdkonnas teile tutvustada, eriti puudutab see konventsiooni kaasajastamist. sooviksin rõhutada, et äh, need on äärmiselt, et see tegevus on äärmiselt oluline põhiõiguste kaitsel ja eriti puudutab see õigust eraelule Euroopa Nõukogu eh, tundis algusest peale muret eh, inim-, ohust inimõigustele, eh, kui hakati arutama seitsmekümnendatel andmetel isikuandmete küsimusi ning samuti leiti, et vajadus on vastu võtta uus konventsioon sada kaheksa mis võeti vastu kahe tuhande esimesel aastal, mis on ratifitseeritud neljakümne viie liikmesriigi poolt. Uruguay kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ehm, oli esimene riik, mis ei kuulu Euroopa nõukokku, mis sellele ka ühines. Mauritius on samuti alustanud seda protsessi, ootame ehm, informatsiooni ka kolma, järgmistegi kolmandate riikide poolt selle ratifitseerimiseks, kuna see konventsioon, mis äh, nagu äh, küberkuritegevuse konventsioon on ka äh, andmekaitse konventsioon avatud kolmandatele riikidele ning see on ainus õiguslikult rahvus, siduv rahvusvaheline konventsioon inim-, andmete kaitseks ning seda oleks võimalik kasutada kogu maailmas see ei riku olemasolevaid rahvusvahelisi lepinguid. see peaks äh, olema äh, oluline edusamm Euroopa õigusraamistiku arendamiseks. see on ka tekst, millele äh, viitavad ja põhinevad paljud rahvusvahelised õigusaktid nagu ka Euroopa Liidu määrus ning Äh, äh, rõhutatakse seal, et äh, olemasoleva konventsiooni teksti tugevdatakse ja parandatakse. tegu on tehnoloogiliselt ähm, neutraalse tekstiga, mis võtab arvesse põhiõigusi ning ei vähenda sealjuures kaitsetaset. see katab äh, kõiki andema, kogutud eraandmeid nii era- kui riigisektoris ja see puudutab ka luure e, ja õigusorganisatsioone. nagu te teate, seda konventsiooni praegu kaasajastatakse ja töö sai alguse e, Eh, seda sai alguse eh, siis eh, selle konventsiooni kolmekümnendal aastapäeval, see sai alguse siinsamas Brüsselis kaks tuhat üksteist ning võttes arvesse Euroopa Ülemkogu otsust kümnendast märtsist kaks tuhat kümme otsustati toetada Euroopa Nõukogu tegevust selle konventsiooni kaasajastamisel ja äh, see tähendab siis seda, et täpsustatakse mm, e, töö e, piire ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oma kolmekümnendal täiskogul võeti vastu e, otsus äh, kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat kaksteist selle kaasajastamistöö käivituse kohta see puudutab äh, andmekaitset ja äh, samuti äh, otsustati välja töötada ka muudatusettepanekud konventsioonile. praegusel hetkel on toimunud kaks kohtumist ning loodetakse tööga lõpuni saada kolmandal ja viimandal kohtumisel, mis algab järgmise, mis algab siis detsembris muudatusettepanekud eh, peavad eh, viima teksti kaasajastamisele, eh, mis tähendab siis kodanike isikuandmete kaitset praeguse tehnoloogilise arengu raames ja teine oluline aspekt on muuta konventsioon usaldusväärsemaks meil peab äh, olema võimalus selleks, et äh, äh, kandidaat, kes soovib sellega ühineda, täidab kõik tingimused ning et olema, osalejad riigid täidavad oma kohustusi, see on, see on tingimus, see on vältimatu tingimus selleks, et garanteerida sidusus ja ühtsus Euroopa õigussüsteemiga ja samuti aitab see rõhutada konventsiooni universaalsust. nüüd, milline see projekt suur, millise üldjoontes välja näeb, artikkel üks eh, soovitab paremini rõhutada selle konventsiooni eesmärki mis puudutab siis kõiki füüsilisi isikuid, olgu nende päritolu, elukoht milline tahes või neil on õigus äh, isikuandmete kaitsele, mis on osaline tema teiste õiguste äh, kaitseks. Äh, eriti puudutab see tema õigust eraelule. sooviksin meenutada, et Äh, inimõiguste kaitse puudutab ka teisi õigusi ja vabadusi ning äh, nende respekteerimine, kõik need, mille respekteerimine sõltub andmete kaitsest. mis puudutab rakendusala, siis äh, puudutab see igasuguseid andmeid, mille edastamine võib siis olla automaatne või mitte lähenemine on alati horisontaalne ja see katab endiselt Eh, era- ja avalikku sektorit, sõjaväge, politseid, luureorganeid ja muud. Eh, see ei puuduta isiku, eraisiku poolt läbi viidud eh, uurimist, mis toimub isiklikel eesmärkidel. artikkel kaks ütleb, et on võimalik et et äh, mõned äh, rakendused on rakendusalast välja äh, toodud ja see tähendab seda, et tõlgendada ei tohi neid nii, et varjatult viiakse sisse reservatsioonid, mis kolmekümmend aastat tagasi kasutusele võeti eh, riikide poolt, kes eh, ei olnud veel hakanud selle küsimusega tegelema konventsiooni ratifitseerimise ajaks. sellega seoses oleme otsustanud, et eh, tegu ei saa olla jätkuva erandiga. see oli mõistlik kolmkümmend aastat tagasi, kuid mitte praegu nagu te teate, seda ei saa rakendada otseselt, nagu ütleb artikkel neli, iga osa eh, leia eh, võtab eh, vastu kasutusele meetmed, mis aitavad konventsiooni põhimõtteid ellu rakendada. praegusel hetkel on probleem selles, et ei ole või kuidagi võimalik kontrollida, kas meetmeid on kasutusele võetud, kas nad on efektiivsed mõnel juhul on need kasutusele võetud juba enne ratifitseerimist, teine, teisel kor-, teised peaks aga äh, tõestama äh, ratifitseerinud riik, et, äh, et meetmeid rakendatakse. meie põhimõtted, mida mainib artikkel viis, e, mis räägib proportsionaalsusest, eesmärgist ja muust sellisest, need on piisavad selleks, et katta erinevad andmekaitse valdkonnad oleme leidnud, et on vajalik ehm, täiendada teksti, muutes teda proportsionaalsemaks. samuti eh, puudutab see näiteks kasutusele võtavaid meetmeid ja seda kõikides rakendusvaldkondades ja faasides proportsionaalsus äh, printsiip äh, on seotud ka andmete minimeerimisega. Äh, see tähendab seda, et edastada tuleb võimalikult vähe või nii vähe andmeid kui vähegi võimalik ja nii palju kui vajalik. andmetöötlus peab olema legaalne ning legaalne see tähendab seda, et peab olema äh, asjasse puutuva inimese nõusolek ja äh, toimima seaduse piires. me ei saa äh, konventsiooni muuta paindlikumaks või kohustuslikumaks, kuid üritame katta kõik, katta kõik aspektid, mida mainib artiklid, artikkel seitse mis äh, puudutab tundlikke isikuandmeid, siis äh, äh, projekt näeb ette garantiisid, mida tuleb kasutada, et vähendada võimalikult, võimalikult riske. eriti puudutab see diskrimineerimisriski. samuti nägime, millised on tundlikud isikuandmed, see puudutab biomeetrilisi ja geneetilisi isikuandmeid, peame eristama mm, geneetilisi andmeid ning selliseid andmeid, mis äh, muutuvad salajas tundlikeks äh, nende kasutamise järel, kui see puudutab äh, rassilist päritolu või poliitilisi ähm, veendumusi ning äh, äh, küsimuse all on loomulikult ka äh, põhiõiguste räiget rikkumist. samuti mainime kohustust garanteerida käitluse läbipaistvust vastutavate inimeste poolt, mis on sarnased nendega, mida näeme, mille leiame praegusel hetkel olemasolevas Euroopa õiguses. mis puudutab asjasse puutuvaid inimesi õigusi, siis neid tugevdatakse samuti, et inimestel oleks paremini võimalik garanteerida nende õigust väärikusele ja mittediskrimineerimisele, õigust ligipääsule eh, enda andmetele. see puudutab ka andmete päritolu, nende salvestusaega isikul on, e, vabandust, meil on küll tänu tõlkidele aega kaksteist neljakümneni. ma näen, et see on väga täielik, e, e, väga pikk kõne ja ma näen, et kuidas sellel on ilusaid jooni alla tõmmatud, aga võib-olla lühendage seda pisut, sest meil on veel viis sõnasoovijat ja e, kolleegid istuvad siin ja, e, ja kuulavad meid. oleks e, parem ma saadan teile selle kirjaliku teksti lihtsalt siis edasi e. ning see puudutab siis ka andmekaitlejate kohustusi ja samuti ka eh, riski hindamist, eh, võttes arvesse põhiõigusi ja vabadusi, mis puudutab piiriülest infovahetust, siis eh, protsess on sama, mis on ette nähtud Euroopa õiguses mõningate nüanssidega ning siin me säilitame õigusliku raamistiku, mille on loonud Euroopa Liit. oleme näinud ette loomulikult ka erandeid, mis on praegu olemas lisaprotokollides. teine oluline element puudutab kontrolli elemente, mis on siia konventsiooni üle toodud, näeme pädevuste tugevdamist ning samuti ka koostöövajaduse et äh, erinevate andmekaitseametnike vahel ning äh, samuti näeme, kuidas pädevusi laiendatakse, äh, et vaadata, millised on ratifitseerimise eeltingimused ning samuti, kuidas perioodiliselt hinnata kohustuste täitmist erinevate osapoolte poolt, jõuan Äh, nüüd äh, kokkuvõteteni. Äh, meie tekst on, käib kokku Euroopa sarnaste tekstidega, see lööb, näeb ette kontrollimehhanismide paikapanemist erinevates konventsiooni sätetes ja aitab ühtlasi välja töötada võimalusi paremini ellu rakendada äh, see on äärmiselt oluline ülemaailmsete õigusandmekaitse eh, reeglite väljatöötamiseks eh, ja see annab võimaluse ühineda ka kolmandatel riikidel, see annab neile eh, võimaluse ka nende sellealast tegevust tunnustada. meie õigused ja meie vabadused äh, praegu eh, eh, massilise järelvalvamise eest on äärmiselt oluline tugevdada õiguslikku raamistikku Euroopas ja kogu maailmas. kaasajastatud konventsioon on avatud kogu maailmale ning see on oluline samm õiges suunas. sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, kui oluline on kaasajastamise, eh, kaasajastamistöö lõpule viimine alustasime seda kaks aastat tagasi, palusime eh, tegutseb, ainult paluti aeglasemalt tegutseda, et sünkroniseerida meie tegevust Euroopa vastava õigusraamistiku vastuvõtmisel. kaks aastat hiljem ei ole läbirääkimised Brüsselis endiselt lõppenud, väga raske on kahe suure organisatsiooni tööprogrammi eh, ühildada, kas eh, on võimalik piisavalt kiiresti muudatusettepanekud sinna konventsiooni sisse viia. konventsioon on Euroopa eh, poolsete eh, õigustekstide aluseks. Eh, me ei saa seda konventsiooni vastuvõtmist edasi lükata, see eh, võib, see on, tekst on oluline selleks, et eh, edasi arendada meie poliitikat, mida toetab ka Euroopa Komisjon ja mis aitaks kaasa andmete kaitsele Euroopas ja kogu maailmas. aitäh, ma tõesti vabandan, et meil on eh, tõesti äh, väga tihe päev olnud, äh, ajakava on meil täna väga tihe olnud ja ma tahan, et saadikud saaksid teile ka ikkagi küsimusi esitada. meil on nüüd ka siis äh, Sofi, kes räägib andmekaitseüksuse nimel Euroopa Nõukogust. aitäh, mina teen tõesti väga lühidalt minu ettekanne pidi kestma kümme minutit, teen selle kahe minutiga, juhin tähelepanu vaid kõige olulisematele asjadele. kõigepealt äh, ühtne, ühi-, üldine toetus sellele konventsioonile, see toetus on viimasel ajal aktiveerunud, tahtsin sellele tähelepanu juhtida ma arvan, et see on oluline nii Euroopa Liidule kui ka parlamendile, te oma raportis nõudsite, et USA liituks selle konventsiooniga ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sarnasustele ja tugevatele sidemetele, mis on äh, konventsiooni ja ÜRO raamistiku vahel, tegemist on tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta dokumendiga. ja seal öeldakse, et hinnangud äh, artiklite kakskümmend viis, kakskümmend kuus all puudutavad äh, piisavust äh, ning äh, need äh, äh, piisava kaitse põhimõtted luuakse siin, tuuakse siin ka välja ja seal on, selles konventsioonis on ka selgelt välja öelda, et tuleb järgida kahte põhimõtet ja need põhimõtted on kirja pandud siis lisaprotokollis. veel üks oluline asi praeguses direktiivis sissejuhatavas osas on väga selge mm, töötud, et direktiiv laiendab mm, seda direktiivi, seda kon-, konventsiooni ja seda peaksime ka määruse eelnõus väga selgelt välja ütlema ning eh, see siis mm, ühendab eh, kahte dokumenti, eh, konventsioon üks null kaheksa on üldine tekst, seal on artikkel üksteist, mis puudutab kaitse laiendamist ning see kaitse laiendamine riiklikul tasandil ongi just nimelt siis see asi, millest ma räägin mis puudutab nüüd määruse eelnõu, siis äh, see on väga oluline nõukogu lähenemisele artiklile viis, artiklitele nelikümmend üks, äh, kaks C. see piisavuse äh, otsused, siin on nimekiri asjadest, mida selle hindamise käigus tuleks arvestada ja asjaolu, et osapool või rahvusvaheline organisatsioon on allkirjastanud äh, rahvusvahelise leppe, on üks nendest elementidest, aga artiklis nelikümmend üks kaks C definitsiooni ei ole ning äh, nõukogu on teinud siis ettepaneku äh, seoses kaheksakümmend viis ühega siis ettepaneku see definitsioon lisada, meil on seda vaja ja lühidalt äh, tahtsin kõneda ka äh, meie komisjoni tööst. Ähm, me tegeleme politseiga, andmetöötlustega politseitektorist, samuti tegeleme finantsandmete vahendamisega, võtsime vastu arvamuse juunis globaalsete standardite oht, kohta, mis puudutavad infovahetust maksuotstarbeks näiteks. samuti teeme koostööd meditsiiniliste andmete vallas ja suured andmekogud tahaksin rõhutada siin, et Euroopa Liit tervikuna on meie komisjonis vaatleja see tähendab, et kõik saavad tulla Strasbourgi ja meiega töötada ja saate jälgida, kuidas meie töö toimub. ja siin on ka teemad, millega meie tegeleme, mitte küll otseselt meie komisjon, aga me jälgime väga tähelepanelikult neid valdkondi. üks on töö, mida teeb siis küberkuritegude komisjon, see puudutab eriti piiriüleseid andmevooge ning samuti interneti juhtimise vallas teeme tööd. ja ma arvan, et sellega olen kõik teinud. suur aitäh, et tegite nii lühidalt. kolleegid, härra Bonifay, Birgit, Jan äh, on sõna soovinud, kas keegi soovib veel sõna? ja esimees tänab ka tõlke, et tõlgid on valmis natuke kauemaks jääma. härra Pooni kõigepealt aitäh, härra eh, esimees, suur aitäh eh, selle lühikese ülevaate eest. mulle tundub, et see konventsioon on väga oluline vahend ning eh, me peame säilitama sidususe selle töö vahel, mida meie teeme siin Euroopa Liidus ja mida konventsiooni vallas tehakse sellepärast et see konventsioon on väga oluline ka nendele riikidele, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. nii et, et see on tõesti selline väga hea kontaktpunkt. mul on kaks küsimust, kõigepealt projektis on ka kohustus teavitada igasugustest julgeoleku rikkumistest, aga samas on ka väga olulised piirangud kehtestatud. kas te võite selgitada, mis loogika seal taga on? see oleks ju andmekaitsele kahjulik, kui piirid rikkumistest teavitamisel lähevad liiga kaugele ja teine asi, me oleme nüüd rääkinud eh, Euroopa Kohtu otsusest Google'i kohta ja eh, otsu-, õiguses olla unustatud kohta. Eh, mida arvab nõukogu, Euroopa Nõukogu asjast, kuidas saavutada sõnavabaduse ja õiguse unustatud olla vahel tasakaalu saavutamisest, aitäh! see oli väga huvitav küsimus. Te saate võimaluse vastata lõpus. Äh, proua Bonifay, palun. aitäh. Äh, aitäh, härra esimees ja aitäh ka teile, härra Valter, ettekande eest. minu küsimus puudutab selget nõusolekut, sellepärast et selle konventsiooni sada kaheksa läbivaastamine äh, näeb ette, et andmeid võib töödelda ainult siis, kui inimene on andnud selgelt oma nõusoleku või siis tugineb see töötlemine seaduse alusel mingitele sätetele. niisiis, kas on vaja äh, muuta need nõusoleku andmise reeglid võimalikult rangeks, nagu näeb Euroopa Liidu andmekaitsesektori reform ette ja veel üks küsimus äh, selle konventsiooni läbivaatamise ettepanekus on väga paljusid detaile Äh, selle kohta, mis on äh, seaduslik, äh, kullal võib töödelda inimesi andmeid selleks, et mitte ta, kindlasti taotleda seda selget nõusolekut, aga siin on üles näidatud väga suurt paindlikkust ja kas see paindlikkus ei ava võimalust kuritarvitamisteks? aitäh. Birgit, ei soovi sõna võtta? Jan, palun. aitäh, esimees ning aitäh härra Valterile ja proua Krasnile nende ettekannete eest. kõigepealt eh, mul on üks märkus. et võib-olla mingil hetkel eh, on meil vaja kaasata ka komisjoni, sest komisjon peab läbirääkimisi meie nimel ning mina tahaksin, et ka nemad annaksid meile aru, eh, kuhu läbirääkimistega on jõutud. ma olen nõus härra Booni Äh, märkustega, mis puudutavad äh, konventsiooni rolli ja olen nõus ka teie märkustega ja ma leian, et meil on vaja täiendavaid läbirääkimisi, me peame arvestama äh, Äh, ka sellega, kuidas seda konventsiooni äh, re reklaamida, me peame selle konventsiooniga rohkem arvestama, kui me oleme siiani teinud. mina olen uue andmekaitseraamistiku raportöör ja ma võin öelda, et, et mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teksti, siis ma arvan, et meil on väga sidus lähenemine ning äh, me oleksime väga õnnelikud, kui asi niimoodi ka jääks ning äh, Eh, see asi ka õigel ajal vastu võetakse, sest siis on meil eh, kergem asju ajada. ma ütlen ausalt, et oleks väga keeruline, kui need, kes eh, tahavad Euroopa Liidu andmekaitseraamistiku arutelusid mõjutada, kasutaksid seda konventsiooni ära selleks otstarbeks niisiis, eh, see muudaks olukorra meie jaoks tõesti väga keeruliseks. Eh, niisiis, et meil on vaja tõesti kiiret vastuvõtmist ilma suuremate muutusteta. ning üldiselt ma tahaksin veel kord öelda, et Ehm, me peame kindlasti seda konventsiooni veelgi reklaamima, ehm, oleks ehm, vaja, et rohkem riike sellega liituks ning meie üritame siin oma panuse anda, aitäh. aitäh. jah, väga oluline on, et viimasena sai sõna siis selle määruse raportöör ja selgitas, kui oluline see konventsioon on härra Valter, ma palun, et te vastaksite neile küsimustele, mis teile esitati ja võtaksite võib-olla ka kogu selle asja kokku. ja siis annan äh, Sofile ka veel sõna. aitäh. Äh, mis puudutab andmed andmekaitsereeglite rikkumist, jah, me oleme seda Strasbourgis arutanud, me olime seisukohal, et ei ole vaja minna liiga kaugele ja nõuda kõigi rikkumiste avalikustamist, sellepärast et on ka selliseid pisirikkumisi. oluline meie jaoks on see, et me keskenduksime tõesti sellistele rikkumistele, mis kujutavad endast ohtu põhiõigustele ja põhivabadustele. seejärel me oleme ette näinud, teavitada tuleb andmekaitseasutusi, aga andmekaitseasutused Äh, omavad siis äh, äh, igasuguseid võimalusi, kuidas siis teavitada neid asjakohaseid inimesi, kui nad tõesti leiavad, et see on vajalik Äh, ja ka andmete töötluse eest vastutavad inimesed võivad seda ise teha, see ei ole ka välistatud. nüüd, mis puudutab õigust olla unustatud, äh, siis äh, seda küsimust me oleme ka kaalunud, me leidsime, et ei ole vaja seda selgesõnaliselt kirja panna kui õigust olla unustatud, sellepärast et me arvasime, et on olemas ka teisi sätteid, eh, mis puudutavad eh, õi-, õigust eh, andmete parandamisele ja vastuväidete esitamise õigust ja nõnda edasi, need on konventsioonis olemas ja sellega saavutatakse juba selle õigus olla unustatud õiguse eesmärgid. niisiis ja ja kui Google'i puhul ka me nägime, et tegelikult see oligi see tõlgendus, milleni ka kohus jõudis Äh, artikkel üheksa konventsioonis näeb ette äh, teatud erandid äh, teatud konventsiooni sätete osas, näiteks õigus olla unustatud kustutamise õigus, kui see seab ohtu sõnavabaduse, nii et, et ta, tasakaal on olemas ja äh, Euroopa Inimõiguste Kohus on äh, määratlenud siis ka teatud kriteeriumid, mida sellistel puhkudel tuleb rakendada. mis puudutab nüüd nõusoleku küsimust, tegemist on küsimusega, mida lõplikult ei ole veel otsustatud, nii et, et ei ole veel täpselt selge, millistel juhtudel seda nõusolekut on vaja. tekst näeb e-, praegu ette, et see nõusolek on kas siis selgesõnaline või selles ei ole põhjust kahelda, nii et, et see on praegune direktiivi sõnastus, aga me ei ole veel lõplikku valikut nende kahe võimaluse vahel teinud. tõenäoliselt äh, see äh, varsti tehakse mis puudutab paindlikkuse küsimust, jah, siin on tõesti teatud oht, aga see konventsioon äh, oma iseloomult juba äh, omab selliseid üldisemalt definitsioone, me ei saa äh, laskuda kõigisse detailidesse ja nagu ma ütlesin, et siin on vaja siis kas nõusolekut või siis seadust, mis defineerib, millal, millal sellist Äh, selliseid asju võib teha, see puudutab artikleid seitse, kaheksa Euroopa direktiivides ja on ka siis teisi seaduslikustamise võimalusi, äh, mis on Euroopa Nõukogu soovitustes ning lõpetuseks tahaksin öelda, et ma kuulasin tähelepanelikult, mida ütles äh, härra Albrecht, jah, tõepoolest me peame tõesti tegema rohkem selle konventsiooni eh, reklaamimiseks väljaspool Euroopa Nõukogu, eh, selleks et eh, sellega liituksid ka teised riigid, ei ole normaalne, et Äh, küberkuritegevuse konventsiooni osalised äh, riigid, riigid, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu liikmed, äh, ei ole aga liitunud konventsiooniga sada kaheksa, nii et, et see oleks väga pakiline, et need riigid, kes on liitunud selle küberkuritegevuse konventsiooniga, et nad, neid tuleks kutsuda ka siis liituma konventsiooniga sada kaheksa. aitäh ja lõpetuseks proua Kvasni. aitäh ma ei tule küsimuste juurde üksikasjalikult tagasi, Google'i juhtum lihtsalt jah, tõepoolest äh, äh, me oleme pöördunud selles küsimuses ka äh, inimõiguste kohtu poole ja tasakaal tõesti on olemas artikliga kaheksa me oleme seda asja arutanud, otsused selles küsimuses on langetatud juba aastaid ja seal on peale välja töötatud mõningaid kriteeriumeid, millest mõningate juhtumite puhul võib kasu olla, mitte kõigi juhtude puhul, aga näiteks avaliku isiku defineerimise puhul küll. ma arvan, et äh, siin meil on äh, väga suur äh, täiendamisvõimalus selle vahel, mida teeb Strasbourg ka järjekindluse küsimustes ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ja Euroopa Põhiõiguste Konventsiooni vahel. aitäh, Sofi! sa tegid tõesti väga lühidalt. tahaksin korrata veel kord, et konventsioon sada kaheksa on väga oluline ja Euroopa Nõukogu on meie jaoks väga oluline partner. tahaksin tänada kolleege, kes siia jäid ja küsimusi esitasid suur aitäh teile ja aitäh mõlemale külalisele, härra Valterile ja proua Kosnile